Mesdames, Messieurs, chers... daamid ja härrad, kallid kolleegid, tere tulemast Euroopa Parlamenti. teeksin nüüd siis ettepaneku meie istung avada. tõlge on täna pakutud kahtekümne kolme Euroopa Liidu ametlikku keelde ning üle kantakse meid otse ka interneti vahendusel nii nagu ka väga paljudes äh, liikmesriikide parlamentides on ka meie istungid äh, kodanikele avatud ja väga paljud nendest kantakse üle internetis. Euroopa Parlamendi eelarvekomisjoni nimel äh, tahaksin teid meie kojas tervitada ja tänada teid selle eest, et võtsite vastu meie küllakutse tulla sellele tänaseks juba iga-aastasele kohtumisele mis annab võimaluse Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide eelarvekomisjonide nii alam- kui ülemkodade liikmete kogunemiseks kas siis Brüsselis või Euroopa Liidu eesistumispositsiooni omavas liikmesriigis selleks, et rääkida siis aktuaalsetel teemadel sellel aastal vastasite te meile väga arvukalt meie külakutsele, kolmkümmend viis äh, kolleegi on kohal rahvusparlamentides, esindavad kaheksateistkümmet erinevat liikmesriiki ja tahaksin siin eriti tervitada äh, rahandus- või eelarvekomisjonide esimehi äh, Belgia, Bulgaaria, Tšehhi, Hispaania, Ungari, Poola, Portugali Rumeenia ja Slovakkia eelarvekomisjonide esimehed on esimehe tasandil siis esindatud, teised kas siis aseesimeeste või tavaliikmete tasemel. meie tänane kohtumine toimub äh, eriliselt olulisel hetkel Euroopa Liidu jaoks Euroopa Ülemkogu, mis kogunes mõned päevad tagasi ning äh, need ettepanekud, mille Euroopa Komisjon teeb järgmise aasta juunis, selle aasta juunis, vabandust, Euroopa finantsraamistiku kohta, mis peaks siis katma perioodi kuni aastani kaks tuhat kakskümmend, on äh, kindlasti verstapostideks. paar päeva tagasi ülemkogu võttis vastu uue menetluskorra, mis äh, peaks liikmesriigid viima selleni, et äh, koostööd tehakse otsesemalt kui varem äh, eelarvepoliitika osas ja majanduspoliitika osas. ning mõne nädala pärast, kahe-kolme kuu pärast täpsemalt, esitab siis Euroopa Komisjon omalt poolt ettepanekud selleks, kuidas Euroopa Liidu eelarved, kuidas neid toestada aastatel kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend. nagu te teate, Euroopi Liidu eelarvet äh, piirab konkreetne eelarveraamistik, mis katab mitut aastat, praegu äh, elame siis eelarveperioodis kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist, ettevalmistamisel järgmine eelarveperiood kaks tuhat neliteist, kakskümmend, äh, kaks tuhat kakskümmend, seega on tegemist tõesti väga olulise hetkega. ning eh, me peaksime siis omavahel eh, teiega vahetama mõtteid väga-väga olulisel hetkel eelarvepoliitika jaoks. lisaksin siin nii palju, et te teate, et meie parlamendi presidendid eh, või spiikrid, kes kogunevad äh, korra aastas, kutsusid äh, rahandus- ja eelarvekomisjoni esimehi tegema rohkem koostööd oma viimasel kohtumisel ja seega kohtumemegi siin nüüd siis selles võtmes. me oleme laiali saatnud äh, teatud hulga dokumente, ette valmistamaks seda kohtumist ja arutelude avamiseks ja mis puudutab töömeetodeid täna, siis äh, minu ettepanek oleks, et pärast minu väikest sissejuhatust annaksin sõna Euroopa Parlamendi kahe, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve pearaportöörile Francesco Balzanile ja pärast seda siis annaksin sõna kõikidele nendele rahvusparlamentide esindajatele, kes seda soovivad ja ke-, kes tahaksid oma arvamust avaldada selles küsimuses. ja siis pärast arutelusid, pärast seda, kui iga parlament on sõna saanud, teeksin ma ettepaneku täita eh, see sinine leht ära ka kõigil nendel, kes soovivad veel sõna saada, see aitaks meil kindlasti äh, seda arutelu natukene paremini korraldada ja kõik, kes seda soovivad, siis kindlasti ka sõna saavad. nüüd aga teema sissejuhatuseks. paar sõna minu poolt. kõik äh, meie riigid äh, peavad täna toime tulema väga rasketes äh, oludes, eelarve suure surve all. ja Euroopa Liidu eelarve tulenevalt siis liikmesriikide eelarvetest on samuti sattunud öö, surve alla. seega meil ei, ei ole väga palju vahendeid ja seega meie ülesanne eelarvekomisjoni liikmetena on tagada see, et neid väheseid vahendeid kasutataks paremini ja et kuidas me üheskoos võiksime kaasa aidata vahendite paremale kasutamisele kuidas seda saavutada? kuidas saavutada see, et vältida äh, topelttöö, äh, teineteise kord- te,, teineteise tegevuse kordamine ja raiskamine, äh, kuidas ühtlustada need kulud, mis on tehtud Euroopa Liidu tasandil ja need kulutused, mis otsustatakse ära liikmesriikide tasandil? kuidas võiksime me tagada selle, et nendes valdkondades, kus väga palju liikmesriike juba kulutavad vahendeid liikmesriigi tasandil, et need vahendeid oleks natukene tõhusamalt kasutatud, näiteks äh, teadus- ja arendusvaldkonnas, kuidas tekitada see kriitiline mass, äh, mis tagaks tõhususe? ehk teisisõnu, kuidas oleks võimalik äh, vähem kulutades, arvestades seda, et eelarve tuleb tasakaalu saada, aga et seal, kus tuleb kulutusi teha, kuivõrd tehakse nende kulutustega ettevalmistavat tööd tulevikuks ja seega on need kulutused vältimatud, et kuidas sellisel juhul, kui kulud juba tuleb teha, kuidas neid teha tõhusamalt ja kuidas öö, öö, oleksid tulemused nii head kui võimalik sotsiaalmajanduslikus mõttes ning kuidas võiksime me igaüks, äh, aga ka kõik üheskoos äh, tõhusamat tööd teha selle nimel, et tagada ühiste eesmärkide rahastamine, ühised eesmärgid, mis on siis ühtsed kõikidele, ehk teisisõnu, mis on kirjutatud Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiasse. Euroopa kaks tuhat kakskümmend äh, tegevuskava ei ole sugugi ei Euroopa Komisjoni ega Euroopa Parlamendi mõte, see on Euroopa Nõukogus olnud ühtne poliitiline tahe, meie riigi- ja valitsusjuhtide ühtne tahe, kes selle eelmise aasta suvel vastu võtsid. kuidas me seda aga kõike rahastame? Euroopa Liidu eelarvest äh, kasutatakse vahendeid selle programmi prioriteetide elluviimiseks ja proua Balsani sellest ka täpsemini räägib. huvitav on võib-olla siin see, et äh, oleks võib-olla see, kui igaüks meist selgitaks, kuidas nemad äh, äh, oma kodus võtab need prioriteedid arvesse või ei võta neid arvesse. enne Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiat räägiti Lissaboni strateegiast see oli samuti strateegia, mis võeti vastu ülemkogus eh, Lissabonis eh, ja mõeldud oli see siis aastateks kaks tuhat kuni kaks tuhat kümme, kuid see tegevuskava oli täielik eh, viga. seekord ei ole meil aga võimalust üle elada uut läbikukkumist, on riike, kes on läbi elanud väga sügava kriisi, on neid, kes on täna veel sügavas kriisis ja kuidagi peab oma jõudusid ku-, koondama tulevikuks ja see on Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärk. kuidas me saaksime koostada sellist eelarvet, eh, mis neid eesmärke aitaks täita ja kuidas eh, kas-, kavatsetakse neid täita kohalikul tasandil. ja eriti, ja ma rõhutaksin seda, on oluline küsimus see, et kuidas me võiksime paremat koostööd teha pärast seda, kui ülemkogul viimasel kohtumisel otsustati rakendada eelarvepoliitikate koordineerimispoliitika, majanduspoliitikate koordineerimispoliitika, mis võetakse kokku terminisse Euroopa poolaasta. nüüdsest siis kõik meie liikmesriigid alustavad äh, eelarveprotsessi igal aastal Euroopa poolaasta raamistikus. ning kõik sammud on ette nähtud siis Euroopa poolaasta raamistikus. paljudes parlamentides aga tõstetati üks konkreetne küsimus eh, seni nimelt, see menetlus, milles on liikmesriigid kokku leppinud, ei ole kummalisel kombel äh, midagi öeldud Euroopa või parlament, äh, liikmesriikide parlamentide rolli kohta. kuigi ju ometigi aasta lõpus äh, liikmesriikide parlamendid on need, kes riigi parlamendi vastu võtavad. et kas ei oleks mõistlik siis kaasata algusest peale parlamendid? ma jagan kõikide nende Eh, seisukohti, kes on öelnud, et vastupidiselt praegusele peaksid algusest peale olema parlamendid kaasatud sellesse protsessi. parlamendid on ju ometigi need, kus hoitakse alal eh, demokraatliku eh, dialoogi, avaliku dialoogi ja meil peab olema võimalus välja öelda ka poliitiline tahe, poliitilised valikud meil on ju öö, ometigi öö, meie jaoks on oluline see, et kõik need valikud, enne kui need tehakse, räägitakse läbi demokraatlikul kombel. ja pärast seda siis need valikud kas osutuvad vastuvõetavateks liikmesriikide parlamentides hääletustel või mitte. meie seas on väga palju neid, kes on seisukohal, et Euroopa semestri praegune kuju, nii nagu ülemkogul vastu võeti, on küll menetlustava korrast hea, kuid seda tuleb täiendada. siia tuleb sisse tuua ka rahvusparlamentide mõõde. ja minu meelest üks teema, mis täna võiks aruteluks olla, puudutab muidugi sisu, kuidas me Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiaid rahastaksime, aga loomulikult küsimus on ka selles, et äh, millisena me näeme Euroopa Parlamendi ja rahvusparlamentide rolli kogu selles protsessis. Äh, veel kord siis minu tänusõnad, et äh, osalete meie kohtumisel ja annaksin nüüd kohe sõna üle proua Baltsaanile, kes on kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve pearaportööriks ja räägib siis tema täpsemalt sellest, kuidas Euroopa Parlament valmistab ette Euroopa Parlamendi eelarve kaasamist sellesse suurde Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiasse Euroopa poolaasta projekti. aitäh, president, esimees nagu te meile meelde tuletasite, siis sellel aastal oleme me alustanud oma tööd kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarvemenetluse ajal täpselt äh, siis, kui algas Euroopa poolaasta. ning seda siis aasta hiljem äh, pärast seda, kui Euroopa Liidu liikmesriigid on sattunud suurtesse raskustesse ning neid on tulnud päästa stabiilsusmehhanismi läbi. algusest peale on Euroopa poolaastal olnud kaks põhilist strateegilist eesmärki. kõigepealt äh, usaldusväärne, luua usaldusväärne vahend, mis aitaks saavutada tõelise majanduse juhtimise Euroopa Liidus. teine eesmärk oli Äh, saavutada tõelist Euroopa lisaväär-, lisandväärtust, mis on alati meie eelarve vallas tehtavate püüdluste aluseks. Euroopa poolaasta esimesest päevast saadik oli see etaloon, mille abil me üritasime eelarvet kokku panna. mida me siis mõtleme selle Euroopa poolaasta all? nagu te ütlesite, härra esimees, puudutab äh, asi koordineerimist äh, ning lähenemist, me püüame lähendada Euroopa Liidu ja liikmesriikide eelarveid. see tähendab, et me üritame muuta Euroopa Liidu eelarvet. kui varem me lihtsalt äh, eraldasime vahendeid ja määrasime kulusid, siis nüüd on saanud sellest eelarvest strateegiline vahend Euroopa raamistiku loomiseks ja ka liikmesriikide eelarvete suunamiseks seetõttu meie lähenemine kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarvele on selline lähenemine, ähm, mis keskendub ka äh, enese uuendamisele. ei ole väga lihtne koordineerida sellist eelarvet nagu Euroopa Liidu eelarve liikmesriikide eelarvetega, sellepärast et reeglid, mille alusel eelarveid koostatakse, on erinevad. aga äh, on äh, olemas teatud äh, põhielemendid koordineerimises, näiteks äh, lähenemine prioriteetide vallas ja just nimelt sellele me peaksimegi keskenduma. teisisõnu, meil ei ole käimas mitte formaalne koordineerimine, vaid strateegiline koordineerimine täna on Euroopa prioriteedid kõige olulisemad, me oleme loonud strateegia, mida kõik toetavad ning Euroopa Parlamendis me oleme tõlgendanud seda kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiat terve, terve rea resolutsioonide, mis me oleme vastu võtnud. meie jaoks on tegemist strateegiaga, mida me soovime täiel määral ellu rakendada, me soovime, et ka kümne aasta pärast me võiksime tõesti öelda, et mõõta neid eesmärke, mida me oleme saavutanud. niisiis, algusest peale me tahame liikmesriike sellesse protsessi kaasata, me tahame, et nad tunneksid ennast osalistena. meie oleme need, kes peame määratlema ja kujundama seda strateegiat, aga liikmesriikide kaasamine on väga oluline meie eelarve peab olema lähtepunktiks, see peab olema väga selge vahend, millele me saame vaadata ja mis saab suunata poliitika kujunemist liikmesriikides. ärgem unustagem, et äh, Euroopa poolaasta näeb ette liikmesriikide reformikavad, nii et, et tuleb teha tõelisi jõupingutusi selleks, et tagada lähenemine Euroopa tasandi ja Euroopa tasandi vahel see on vajalik, kui me tahame oma eesmärke eh, poliitika vallas saavutada. Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend strateegia paneb meid mõtlema. me peame hoolitsema selle eest, et eelarve, eelarvepoliitika arvestab nii keskmise kui ka pikema perspektiiviga, ei tohi keskenduda ainult ühele rahandusaastale. tegemist on poliitikaga, mis peab alati vaatama tulevikku. teisisõnu, tegemist on poliitikaga, mis seab eesmärke mitte ainult järgmiseks aastaks, vaid äh, pikemaks perioodiks. see on äh, äh, väga oluline investeerimiseelarvete juures ja seda meie eelarve ju tegelikult ongi aga Euroopa Liidu eelarve pole ainult investeerimiseelarve sest tegelikult kõik meie kulutused on investeeringud. meie eelarve on aga ka just see vahend, oluline vahend, mis aitab äh, saavutada neid investeeringuid, mis on vajalikud äh, lahendamaks probleeme, mis on tekkinud äh, kriisiga, nagu riigivõlg, äh, surve eelarvetele. mida tähendab siis see investeerimiseelarve? see tähendab, et ta on liikuma panemaks jõuks nendele valikutele, mida me teeme. väga tihti äh, võib asjad pea peale pöörata Äh, liikmesriikide parlamendid võib-olla mõtlevad, et äh, Euroopa tasandil me üritame leid-, kuidas leida Euroopa tasandil vahendeid oma eesmärkide saavutamiseks. aga meie peame hoolitsema selle eest, et ka liikmesriikide poliitika äh, lähtub meie suunistest siin Euroopa Liidu tasandil. niimoodi me eraldame oma vahendeid ja see peab olema just nimelt selleks strateegiliseks tõukejõuks, et me liiguksime teatud suunas. Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärgid on äh, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve peamised eesmärgid. Neid äh, peamisi eesmärke on viis ning seetõttu oleme meie oma esimeseks eesmärgiks seadnud äh, rohkem töökohti ja paremaid töökohti. teisisõnu, me tahame sellist Euroopat, mis tõesti tahab kiiresti majanduskasvu taastada. täna peame me mõtlema kaks tuhat kakskümmend strateegiale kui vahendile, mis Euroopal on selleks, et kriisist jagu saada. selle kaks tuhat kakskümmend strateegia jaoks on kaks olulist võtmesõna. kõigepealt säästumeetmete ajal keset finantsprobleeme liikmesriikides, eriti arvestades seda, et kaks tuhat kakskümmend strateegia ei alusta tühjalt kohalt, vaid kujutab endast just nimelt reageeringut säästumeetmetele, lahenduste otsimist nendele kriisidele, kus me praegu oleme, siis eh, on tegemist strateegiaga, mida me peame rahastama praegu. tegemist on Euroopa reageeringuga kriisile niisiis see strateegia on meie tee kriisist välja seega ei saa seda küsimärgi alla panna ega ohtu seada. nagu te ütlesite, härra esimees, see juhtus Lissaboni strateegiaga, sest et liikmesriigid lihtsalt soovisid eelarvet kärpida. tegemist on investeerimiseelarvega, me soovime majanduskasvu, me soovime rohkem töökohti ja paremaid töökohti, selleks on aga vaja palju investeeringuid mitte ainult investeeringuid töökohtadesse endisse, vaid ka koolitusse, väljaõppesse me peame keskenduma Euroopale kui äh, kontinendile, kus on väga palju noori ja samuti äh, peame mõtlema vanemaealistele inimestele, kellel on samuti probleeme. tihtipeale meile tundub, et äh, tärkava majandustega riigid avaldavad meile konkurentsi, seega me peame investeerima rohkem teadus- ja arendustegevusse. me peame reformima oma poliitikat Euroopas, et me oleksime dünaamilisemad. meie poliitikad vajavad läbivaatamist. minu arvates on väga oluline hoolitseda praegu selle eest, et me oleme väga äh, Äh, tihedalt seotud äh, liikmesriikide eelarvetega, aga Euroopa Liidu e e eelarve peab olema just nimelt äh, see vahend, mis seab kursi kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia saavutamisele ning me peame üritama rahvusparlamentidele selgitada, kuidas on võimalik saavutada sünergiat niimoodi, et, et liikmesriikide poliitikad on samuti seotud kaks tuhat kakskümmend strateegiaga ning me peame hoolitsema ka seda, selle eest, et me tegutseme õigel tasand, õigetel tasanditel, et see, mida me teeme siin Euroopa Liidu tasandil, on seotud sellega, mida tehakse riiklikul tasandil. niimoodi saame ellu rakendada poliitikat, mis on olulised, samuti hoolitseme niimoodi selle eest, et me teeme vajalikke investeeringuid, sest ainult kui me seome Euroopa Liidu ja liikmesriikide tasandi, siis me saame asjad ka teoks tehtud äh, niimoodi me hoolitseme selle eest, et eelarve eesmärgid ei jää ainult paberile voilà, mais écoutez le. Euh, suur tänu, kolleegid, nüüd on aruteluks aeg käes ja sõna meie parlamendi kolleegidele liikmesriikides. mulle on jõudnud kaks kõne sõnavõtusoovi. ja kõigepealt saab sõna Belgia esindaja proua Van den Merch senatist on palunud sõna. Äh, annan sõnu selles, sõna selles järjekorras, nagu need soovid minuni on jõudnud. Äh, aitäh! mul on väga hea meel, et äh, mul on võimalus teiega kohtuda ning neid teemasid arutada. me seisame ühe väga suure väljakutse eest, liikmesriikide ja Euroopa Liidu eelarve koordineerimine kui me keskendume äh, liikmesriikide eelarvete koordineerimisele, siis ma arvan, et siin me oleme juba äh, piirini jõudnud. me peame arvestama nende majandusprobleemidega, mis meil Euroopa Liidus on, samuti probleemidega, mis on maailma tasandil äh, riikliku sektori rahastamise kvaliteet nii liikmesriikides kui ka Euroopa Liidus on üks väga oluline prioriteet niimoodi saame paru-, parandada Euroopa Liidu majanduspotentsiaali kümne aasta jooksul. kui me räägime ühtse turu integ-, ühisturu integreerimisest, siis meil on, siin on, siin vaja arvestada ka sotsiaalse mõõtmega. õigusaktide lihtsustamine, eriti Euroopa Liidu õigusaktide lihtsustamine peaks samuti olema päevakorras, eriti kui jutt on rahastamisest ja samuti ekspordist ning me peame vähendama bürokraatiat, vähendama mittevajalikku halduskoormust mis äh, puudutab äh, Euroopa Liidu tasandi finantsvahendeid, siis mina kardan, et hetkel äh, on liikmesriikidel suurema panuse palumine olemasolevaid probleeme arvestades raske. võib-olla osa sellest avalikust võlast võiks likvideerida eurovõlakirjade abil, aga me peaksime kõnelema jällegi ka omavahendistest, aga see ei tohiks kaasa tuua eh, Euroopa Liidu kodanike maksukoormuse suurenemist. ma arvan, et liikmesriigid peaksid eh, hindama neid tegevuskulusid aga loomulikult ei tohi me ohverdada oma tõhususse. kõik need eesmärgid tuleb läbi vaadata ning meie Belgias oleme neid teemasid väga palju arutanud ja meie oleme selle poolt, et näiteks viiakse sisse finantstehingute maks, loomulikult sõltub see teistest liikmesriikidest, et teised liikmesriigid võtaksid kasutusele samad meetmed või meil oleks vaja Euroopa direktiivi finantstehingute maksu kohta. rahvastiku vananemisest rääkides, kui arvestada keskmist eluiga Euroopa Liidus, siis tuleb erilist tähelepanu pöörata Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia kolmele elemendile meil tuleb vähendada riigivõlga kiiresti, me peame vaatama, kuidas suurendada tööviljakust ning äh, nii palju inimesi kui võimalik peaks tööle jääma vähemalt kuuekümne viienda eluaastani. nii et, et äh, töö, töötamine tuleb muuta ligitõmbavamaks mitte ainult Euroopa Liidus, vaid ka minu kodumaal ning äh, meil on vaja rohkem tähelepanu pöörata ka sotsiaalsetele õigustele, et need õigused oleksid paindlikumad, et reegleid rakendatakse. ma tean, et ma ei saa väga pikalt rääkida, aga tahaksin veel kord öelda, et meil on vaja parandada koordineerimist liikmesriikide järelevalveasutuste vahel finantsturgude küsimustes, selleks et tagada ka finantsturgude jätkusuutlik kasv ja mis puudutab järelevalvet, siis koordineerimine on siin võib-olla kõige olulisem, võib-olla võiks äh, luua Euroopa reitinguagentuurid, millega ei tohiks kaasneda mingeid lisakulutusi, ma arvan, et meil sel-, mingeid selliseid reitinguagentuure on vaja ning äh, võib-olla äh, peaks sisse viima ka finantstoodete passi see oleks väga oluline tarbijakaitse seisukohast, need, vähemalt Flandres on see teema väga oluline, aitäh. Euh, suur tänu, teie viimane märkus. järelevalvesüsteemi sisseviimine Euroopa tasandil on tänaseks juba kindel, nimelt on loodud kuus äh, uut, kolm uut ametit, üks kindlustuste jaoks, pankade jaoks ja finantsturgude jaoks mis puudutab teie viimast mõtet, et äh, Euroopa reitinguagentuur luua, on praegu samuti aruteluks äh, Euroopa liikmesriikidega ja ilmselt see töö selles äh, suunas jätkub. lubage nüüd anda ka äh, Hispaania kuningriigi eelarvekomisjoni esimehele senatist härra Vilo ja Joana on ilmselt katalaan ja hääldatakse seda nime just nii. Diputados, diputadas, primer lugar básicamente mi... lugupeetud esimees, austatud parlamentide liikmed, härra esimees, ma tahaksin tänada teid selle kutse eest, esimest korda on meil võimalus kohtuda pärast Lissaboni lepet tegemist on väga tähtsa ajahetkega, iseäranis pidades silmas Euroopa Liidu majanduslikku olukorda, meil on vaja tegevusi äh, nagu tänane tegevus, tänane üritus äh, ja nagu raportöör proua Balseri ütles, Balsani ütles, meil on äh, vaja kooskõlastada oma tegevust, panna paika sobivad ajakavad ja sellega me pole tavaliselt oma riigi parlamentides, senatites, kongressides harjunud. aga Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia paneb paika mõningad eesmärgid, mis on üha olulisema tähtsusega ka liikmesriikides, kuivõrd äh, strateegia saab eesmärgiks töökohtade loomise, see on meile tähtis, samuti on strateegias välja toodud, et äh, tööjõuline elanikkond peab ka töötama, praegusel hetkel pole tööhõive piisav ja iseäranis raske on äh, tööhõive olukord noorte hulgas, mõnikord on noorte tööpuudus lausa viiskümmend protsenti või kuuskümmend protsenti liikmesriikides, nii et sellele tuleks tähelepanu pöörata ka meie eelarvetes. meie ülesandeks peaks olema ka Euroopa muutmine konkurentsivõimelisemaks, tootlikumaks, tõhusamaks. Need on olulised põhimõtted meie töös ja me, ja neid kajastab ka kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia siinkohal on võtmesõnaks äh, areng, äh, meie tooted peavad olema lisandväärtusega tooted, konkurentsivõimelisemad tooted, tõhusamad tooted ja selleks äh, on meil vaja innovatsiooni. Euroopa eelarve peab neid tähtsaid eesmärke silmas pidama, soodustama innovatsiooni, inno-, see oleks üheks suuremaks lisandväärtuseks, mida Euroopa üldse võib toota kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias on olulise elemendina välja toodud ka koolitus. koolidest väljalangemine meie haridussüsteemis ei tohiks olla suurem kui kümme protsenti ja äh, noorte kõrghariduse määra tuleks suurendada, ainult see võimaldaks meil meie ühiskondi edasi viia. see on aga suureks väljakutseks ja lõpetuseks me peame tagama ka investeeringud infrastruktuuridesse. taristu in investeeringud aitavad liikmesriikidel teha ettevalmistustöid tulevikuks. praegusel hetkel on investeeringuid majanduskriisi tingimustes küll raske leida, kuid nii liikmesriikide kui ka Euroopa tasandil tuleb need investeeringud siiski tagada Äh, infrastruktuuri investeeringud äh, võimaldavad meil ka tulevikus tugevaks jääda. võtame siin näiteks Hispaania, siis äh, kaubaveo raudteede võrk on äärmiselt oluline meie jaoks Hispaanias. kuuskümmend protsenti toodetest toodetakse ekspordiks nii Euroopasse kui ülejäänud maailma ja Vahemere raudteekoridorid on eksportimise protsessis väga tähtsal kohal. ja meie sõnum teile oleks, et Euroopa Parlament peaks aitama Euroopal teha koostööd selleks, et investeerida raudteekoridoridesse, see aitaks parandada meie konkurentsivõimet ja nii edasi paar nädalat tagasi toimus meil kohtumine Budapestis ja ka Ungari esindajad rõhutasid, et ka nemad vajavad investeeringuid oma kaubavedude infrastruktuuri, raudteede vallas, kõik liikmesriigid majanduskriisi tingimustes vajavad investeeringuid sellistesse struktuuridesse ja tõsi, meie liikmesriikide eelarveid kärbitakse praegusel hetkel äh, ja kui sel ajal kannatavad infrastruktuuri investeeringud, siis oleks see viga, me tahame ju tulevikus näha konkurentsivõimelisemat Euroopat ja ähm, seetõttu ei saa me mööda vaadata infrastruktuuri investeeringute vajadustest. Euh, suur tänu äh, senati eelarvekomisjoni esimehele, te tõesti tõstatas, tõsi, tõstatasite väga olulise küsimuse, kõik me oleme äh, pidanud tegema suuri eh, eh, eelarvekärpeid ja tegelikult on eh, siin peksupoisiks sattunud investeeringud, seda tuleks aga vältida. eriti, mis puudutab ühtekuuluvusfondi või regionaalfonde, need mängivad väga-väga olulist rolli. ja isegi minu koduriigis näiteks nagu Prant-, näiteks Prantsusmaal rahastatakse regionaalfondist osaliselt riiklikku poliitikat nii et loomulikult tuleb tagada, et neid vahendeid äh, kasutatakse õigesti ja et äh, ei tuleks äh, kärbete juures ohvriks investeeringud. nüüd aga sõna härra Pavel Antile, kes on Poola eelarvekomisjoni esimees ja härra esimees vabandab, kui oleks läinud äh, kui läks juhuslikult nimehääldus valesti. Poola võtab äh, teisel poolaastal, sellel aastal üle eesistumise ja temaga hakkame läbi rääkima kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarvet. palun, härra esimees. suur tänu, härra esimees, lugupeetud daamid ja härrad. meie arutelu on äärmiselt huvitav, räägime eelarve ja majanduspoliitikate kooskõlastamisest. ka minul oleks omalt poolt äh, mõned märkused äh, tutvustamaks Poola seisukohti nendes küsimustes. Euroopa semestri loomine, selle eesmärgiks oli majanduse juhtimise parandamine Euroopa Liidus, tegemist on teretulnud ideega, parem eelarve ja finantspoliitikate kooskõlastamine on möödapääsmatu seda on näidanud meile ülemaailmne finantskriis. me peaksime püüdlema lõhede kõrvaldamisele Euroopas. Europakt ja Euro pluss pakt on sellega seoses, peavad olema avatud, Euroopa Liidu tugevaks küljeks on meie tugev valuuta, konkurentsivõimeline majandus meie pakti edasiarendamine ka parandab Euroopa arenguperspektiive Euroopas. Euroopa konkurentsivõime suurendamises kavatseb oma aktiivset rolli mängida ka Poola. meie tegevused peavad tugevdama majandusjuhtimist, majandus- ja kasvu, stabiilsuse kasvupakt peab olema rangem, kriisideks paremini ette valmistama meid ning äh, aitama kaasa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärkide saavutamisele. Euroopa Liit äh, tahab ka oma riigieelarvet äh, konsolideerida, tõhustada riigisektori tööd, viia läbi struktuurireforme, hoolimata sellest, et me ei kuulu veel euroalasse, on euroala tegurid ka meie majandusruumis olulised ja mõjutavad äh, meie, meie majandusruumi, seetõttu rangemad meetmed euroala raames on äh, ka Poola ja teistegi riikide huvides. me peame tugevdama stabiilsus, kasvu- ja stabiilsuspakti ennetavat äh, osa ja riigi ja eelarve puudujäägiga riigi võlaga seotud kriteeriume rahanduslikud kriteeriumid peavad olema läbipaistvamad, andmed peavad olema paremini võrreldavad. me peaksime iseäranis püüdlema selle poole, et riikide rahandusolukordade hindamisel rakendatakse võrdseid kriteeriumeid kõigile, seda struktuurireformide osas ja samuti pensionireform sealhulgas. president euh,, j'ajouterai que nous suur tänu, härra esimees. ma lisaksin sellele, et meid väga avaldas suurt muljet see, et Poola tuli ainsana kahekümne seitsmest liikmesriigist välja sellest majanduskriisist nii, et SKT ei langenud. ja on täna jällegi kasvuteel, nii et Poolast on nii mõndagi õppida. aga nüüd annaksin sõna härra Massimo Kava-, Caravagliale. härra Caravaglia on Itaalia senati eelarvekomisjoni aseesimees. suur tänu, härra esimees olles kuulnud raportööri sissejuhatavat sõnavõttu ja ka teie sõnavõttu, pean ma saama ainult kinnitada, kui oluline on liikmesriikide eelarvepoliitikat ja Euroopa Liidu eelarvepoliitika koordineerimine. koordineerimine peaks meie silmis aset leidma kahel tasandil. kõigepealt liikmesriikide reformikavad, liikmesriikide tänased reformikavad on äh, praegusel hetkel vastu võetud paika on pandud äh, võtme-eesmärgid, mis on kooskõlas kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärkidega. ja äh, meie eesmärgiks tegelikult üldiselt oleks ju majanduskasv ilma eelarve puudujäägita ja see ongi meie suurimaks väljakutseks. liikmesriikide reformikavad keskenduvad äh, viiele teemale, kõigepealt riigieelarve konsolideerimine. me oleme saavutanud äh, suhteliselt positiivseid tulemusi, hoolimata üldistest negatiivsetest mõjudest ja kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal on äh, meie eelarve defitsiit alla kolme protsendi loodetavasti. eelmisel aastal oli meie eelarve defitsiit neli koma viis protsenti äh, ehk siis null koma viis protsenti vähem, kui algselt olime prognoosinud. riigi kulutused vähenevad alla viiekümne protsendi SKT-st, ühesõnaga me oleme teinud suuri pingutusi riigieelarve konsolideerimiseks ja me jätkame oma tööd selles vallas. teine oluline punkt oleks konkurentsivõime, me tahaksime tootlikkust suurendada, konkurentsivõimet üldisemalt suurendada ja see, see abil tagad- ja samal ajal tagada ka selle, et palgatasemed oleksid tootlikkusega paremas kooskõlas on teisigi olulisi, teisigi olulisi võtmevaldkondi, töökohtade loomine, tööturg, loomulikult on sellega seotud mitmeid tähtsaid äh, väljakutseid äh, iseäranis äh, naiste osas ja noorte inimeste osas, kui rääkida Itaaliast. me jätkame ka oma tööd bürokraatlike tõkete vähendamise vallas, äh, tootmissektoris äh, ja innovatsioon on äh, ka loomulikult üks oluline sektor. see on esimene tasand kooskõlastamiseks. kuid siis tekib küsimus, kuidas kasutada ära ühtekuuluvusfondi ja neid vahendeid Itaalia kavatseb teha järgmist. kõigepealt püüame parandada kooskõlastamist erinevate regioonide vahel selleks, et paremini suunata oma pingutused võtme infrastruktuuri väljakujundamisele. sageli on institutsioonide vaheline tegevuse kooskõlastamine meie jaoks olnud problemaatiline ja kaasrahastamine aitab kaasa liikmesriikide ja Euroopa poliitikate koordineerimisele, kuid äh, samal ajal tekib äh, ka mõningaid probleeme, näiteks seoses stabiilsus- ja kasvupaktiga kohalikul tasandil on näiteks olemas ressursid, kuid neid ei saa kasutada äh, kasvu- ja stabiilsuspaktist tulenevalt ja seetõttu kulutused viibivad ja ma arvan, et meie sooviks näha, et Euroopa Parlament vaataks üle, millised on võimalused otsesemaks äh, sekkumiseks, sihipärasemaks sekkumiseks, äh, mida oleks parem ja lihtsam kontrollida. praegusel hetkel on meie ressursid piiratud äh, ja see kehtib ilmselt kõigi puhul, kuid me sooviksime, et meie sammud mõjutaksid vähem ka stabiilsuse kasvupakti olukorda. Äh, stabiilsuspakt seob meid käteste jalust. suur tänu, järgmisena sõna härra Voskanjanile, kes on majanduskomisjoni esimees äh, Rumeenia senatis. suur tänu, härra esimees tahaksin keskenduda äh, samale teemale, millest juba rääkisime, liikmesriikide eelarvete koordineerimine, loomulikult Rumeenia toit-, toetab täiel määral kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiat, kuid äh, tegemist ei ole mingisuguse imerohuga. Äh, kõik riigid toetasid ka Lissaboni strateegiat, kuid tulemus paraku ei olnud selline, nagu me olime oodanud, nii et meie toetusest avalik, avaldustele ei piisa ma arvan, et Euroopa semestri üks põhilisemaid ülesandeid on vast see, et äh, igal aastal viiakse läbi hinnang kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia edusammude kohta. ja see on üks Euroopa semestri äh, ülesandeid. teine asi, millest siin rääkisime, oli äh, tööhõive, konkurentsivõime ja kõik sellega seotud küsimused. mina isiklikult leian, et me peame äh, eelarve rolli, aktiivse rolli täpselt määratlema, meil on erinevad vahendid, erinevad meetmed, riigiabi, erinevad instrumendid, Euroopa Liidu fondide vahendid ja nii edasi ja nii edasi. me peame Mm, riigi aktiivse rolli ja suutlikkuse, samuti vahendid täpsemalt ära määratlema sellisel kujul, et see tõmbaks ligi erainvesteeringuid nii liikmesriikide projektidele kui ka Euroopa tasandi projektidele. ma leian, et me peame pisut oma lähenemist eelarvele muutma me peame kõikides liikmesriikide parlamentides ja valitu-, valitsustes viima sisse eelarveprojekti raportite süsteemi, mis äh, vaataks kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia rakendamist. minu riigis näiteks ähm, esitame me raporteid makromajanduslike näitajate kohta ja makromajandusliku olukorra kohta, kuid me peaksime lisama ka aruande kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärkide saavutamise kohta seoses majandusjuhtimisega. see annaks meile võimaluse sihipärasemalt ja paremini äh, hinnata äh, liikmesriikide lähenemist sellele tööriistale meil peaks olema ka ühine metolo-, metodoloogia, praegusel hetkel on kõikide meie eelarved erinevad ja väga raske on vaadata, kuidas me saame neid eelarveid võrrelda, kui me rakendame niivõrd erinevat metoodikat. ja väga raske on kokku leppida äh, koordineerimismeetmetes Äh, liikmesriikide vahel, kui liikmesriikide tuluallikad, äh, kui me võtame siin protsendina SKT-st, on niivõrd erinevad, minu koduriigis on kolmkümmend kaks protsenti, teistes liikmesriikides äh, nelikümmend kaheksa protsenti näiteks, ja väga raske on sellisest, sellistest tingimustest luua ühistrateegiat ja võrrelda struktuurilisi kulutusi, kui sissetulekud on niivõrd erinevad kolmkümmend kaks protsenti minu äh, koduriigis, nelikümmend kaheksa protsenti SKT-d äh, te mõningates teistes riikides. me peame kokku leppima ühistes äh, põhimõtetes, ühistes eesmärkides, aga ka meil peaks olema ühine metoodika tulevikus võib-olla ka parem koordineerimine Äh, finantsressursside mobiliseerimise osas äh, ühiste eesmärkide nimel. Äh, suur tänu, härra esimees, teil on täiesti õigus, kui te ütlesite, et seni need iga-aastased kohtumised, mis on ette nähtud poolaasta raamistikus, on olnud suhteliselt Äh, nii-öelda kärbetest kantud, kõik on rääkinud sellest, kuidas nad kokku hoiavad ja kuidas äh, alla neelata see kibe pill. Äh, see on selline iga-aastane karistusprotsess nagu. aga ega meil ei ole vaja kohtu tulemusi selleks, et kuidas ennast karistada. me peame siiski oma kodanikele näitama seda, et me valmistame ette ka tulevikku. väga hea oleks keskenduda sellele, et kuidas jah, teha jõupingutusi selle kohta, kuidas vähemaga toime tulla, kuid äh, neid võimalusi peab kasutama ka selleks, et rääkida sellest, kuidas me tulevikku kavatseme rahastada. selleks, et need kohtumised oleksid kasulikud, on oluline, et kõikides liikmesriikides rahandusministeeriumid, valmistades ette iga-aastast eelarvet, esitaksid tabeleid või vähemalt teeksid mingisuguse ülevaate selle kohta, kuidas ähm, iga-aastane eelarve panustab Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia täitmisele, praeguseni ei ole enamuses liikmesriikides. enamus liikmesriikides sellest absoluutselt ei räägita, on kõigepealt Euroopa, on kõigepealt liikmesriigi eelarve ja siis täiesti eraldiseisev Euroopa eelarve kui aga kujuneks nii, et need iga-aastased kohtumised Euroopa poolaasta raames keskenduksid tuleviku rahastamisele peaksid kõik äh, rääkima sellest ja vaatama, millised on nende vahendid äh, nende eesmärkide täitmiseks koha peal ja meie omalt poolt Euroopa Liidu eelarvest. ja tuleks äh, loomulikult ka hinnata ka eelmiste aastate eelarveid, et milline eelarverida panustas kaks tuhat kakskümmend strateegiale. vaatame, kuidas see asi läheb, praegu on ähm, see ainult ju mõttetegevuse tasandil alles veel see projekt, vaatame, kuidas asi Äh, läheb. aga olles käinud nüüd ära Lõuna-Euroopas, liigume tagasi põhja ja annaksin sõna Rootsi parlamendi esindajale härra Jüran Petersonile, kes esindab siis nende eelarvekomisjoni. Det enligt min uppfattning viktigaste för EUs budget är att vi minu meelest on kõige olulisem Euroopa Liidu äh, majanduse hinnangute osas see, et majanduse kasv ja majanduse areng liikmesriikides on heal tasemel, kui liikmesriikides on progress, siis ka Euroopa Liidu eh, eelarve ja suutlikkus kasvab. Rootsi valitsus esitas eile eh, järgmise aasta juhtnöörid meie parlamendile me räägime siin majanduskasvu eelarvust, meie oluline, oluline eesmärk on ka tööhõive suurendamine, võtame siin arvud, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal meie SKT kasvab neli koma kuus protsenti ja meie, meil on null koma kolm protsenti riigieelarves ülejääke. ja kui me vaatame nüüd Äh, majanduskasv on kolm koma kuus protsenti äh, ja ja po-, ja eelarve ülejääk kasvab äh, ja majanduse kasv tähendab meie jaoks ka seda, tegelikult, et Euroopa Liidu eelarvevahendid kasvavad ja olukord on päris hea kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärke see silmas pidades mis puudutab Euroopa Liidu eelarvet, siis minu meelest seda eelarvet tuleks uuendada ja uuendused peaksid olema radikala-, radikaalsed, majanduskasvule tuleb keskenduda, teadusuuringutele äh, ja haridusele vähem tuleks aga toetada põllumajandust siin räägiti juba varem mitmetest olulistest teemadest, nagu näiteks tehingumaks. Rootsis oli selline makse kasutuses kaheksakümnendatel aastatel ja meie kogemused selle maksuga olid väga halvad. selleks, et sellised lõived toimiksid eesmärgipäraselt, peaks sellist makset rakendama kogu maailmas. Rootsi puhul tehingumaks Äh, tõi kaasa selle, et kaubad liikusid Rootsist välja ja kogu see süsteem põhimõtteliselt varis kokku. nii et meie praktiline kogemus selles vallas näitas, et tehingumaks äh, oli üks äh, ütlemata vilets mõte. mis puudutab Euroopa Liidu tasandi kooskõlastamist, siis tegemist on väga hea ettemõttega, ettepanekuga ja meile jagatud dokumendid punktid kaheksa ja kümme iseäranis väärivad äh, põhjend-, äh, väärivad tugevamat tähelepanu ja äh, sellise kooskõlastamise mõ-, positiivne mõju oleks äärmiselt suur ka meie majandusele. suur tänu! võtame arvesse kõik selle, mis te ütlesite. eriti selle, kuidas Rootsi üsna pikka aega säilitas suhteliselt kõrge majanduskasvu võrreldes oma partneritega. ja see majanduskasv oli ka suhteliselt äh, terve. väga paljud liikmesriigid, sealhulgas ka minu enda koduriik, on äh, väga vaimustuses olnud Rootsis saavutatud tulemustest. ja tehingute maksukogemus on teil ka olemas, äh, sellest on nii mõndagi kindlasti õppida sellest, milliseid tagajärgi see tõi kaasas Rootsis. kuid jääme Põhja-Euroopasse ja sõna on nüüd Folketingi esindajale Taanist, Tiia Olsen. härra esimees vabandab siiski ja ütleb, et ta ilmselt hääldas äh, Taani kolleegi nime valesti. Piia Olsen, palun, palun mm Øh, jeg tror, det er rigtig vigtigt, at EU-strategier... Mina arvan, et on väga oluline, et Euroopa Liidu strateegiat toetaksid teineteist. Euroopa Liidu 2020. aasta strateegia puhul on problemaatilised eesmärgid seoses tööhõivega. Me peame keskenduma majanduse kasvule, teadusuuringutele, innovatsioonile. Need on väga head poliitilised eesmärgid, kuid samal ajal Europakti eesmärgid ei toeta seda. Europaktis me räägime äh, pi-, palkade piiramisest, pensioniea piiramisest ja kui erinevad dokumendid, erinevad sammud ei toeta teineteist, siis on tulemusi väga raske saavutada. seetõttu on Euroopa semestri arutelu äärmiselt oluline meie silmis. Need näitajad, mida Euroopa semestri puhul kasutatakse, makromajanduslike kõrvalekallete äh, vältimiseks peavad toetama ka Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiat. Euroopa Parlamendi ettepanek, et tööhõive tuleb sisse tuua, on äärmiselt oluline, meie leiame, et see on iseenesestmõistetav finantssektori näitaja äh, kasutamist toetab Taani Folketing samuti, me ei peaks vaatama mitte ainult sellele, kuidas, vaatama ainult seda, kuidas me saame rakenda-, kuidas me saame seada piiranguid lähtuvaid traditsioonilisest finantslähenemisest, vaid me peaksime ka arengut toetama ja kui nüüd tulla tagasi Euroopa eelarve juurde, siis meie arvates on äh, üks asi see, äh, mida teeb, tehakse liikmesriikide tasandil, loomulikult peab liikmesriikide poliitikatel olema vabad käed äh, liikmesriikide poliitikaid ellu viia, kuid need poliitikad peavad olema kajastatud Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias samuti ja seetõttu me leiame samamoodi nagu Rootsi kolleeg, et me vähem tähelepanu põllumajanduspoliitikale samal ajal ka rohkem tähelepanu teadusuuringutele ja innovatsioonile. meie äh, toetame finantstehingu maksu sellest on räägitud ka nõukogus, me tahaksime rääkida ka äh, ettevõtlusmaksust äh, Saksamaa ja maksutase on nelikümmend protsenti ettevõtluses, Taanis kakskümmend viis, erineme ka eh, ettevõtlusmaksud on erinevad, seetõttu me õõnestame oma tööturge põhimõtteliselt, Euroopa Liidu võlakirjade küsimus on asjakohane ja need arutelud on olnud kaua juba tulekul, aga praegu me ei ole veel kaugele jõudnud nendega, ma arvan, et me oleme nüüd jõudnud etappi, kus me tõdeme, et liikmesriikide vahenditest, investeeringutest ei piisa ja on, meil on vaja Euroopa Liidu tasandi finantseerimiseks uusi allikaid, Euroopa võlakirjad on suurepärane mõte selleks euh,. suur tänu. Eh, nüüd aga sõna Jean Cauberile, kes eh, esindab eh, Prantsuse parlamendi alamkoda. suur tänu, härra esimees lubage kõigepealt, olen nõus sellega, mida te ütlesite hetk tagasi nimelt Euroopal ei ole enam pääsu, seda te ütlesite, see, mis te ütlesite Lissaboni strateegia kohta, oli ka eh, ilmselt õiges suunas, ma ei tea küll, kas otsene läbikukkumine, aga midagi taolist. Eh, kodanikel on kõrini sellest, et eh, lubatakse asju, mis kunagi ei realiseeru ja tõesti, tõsi on see, et teatud konsensus on saavutatud selle Euroopa poolaasta osas ja sellele ma ei keskenduks enam, kuid küsimus on selles, kuidas seda kõike saavutada ja ellu kanda. ja esimene küsimus kohe siin tekibki selles, et äh, kas äh, erinevates liikmesriikides võidakse langetada erinevaid otsuseid ja et äh, need sõnavõtud mis räägivad sekkumiseelarvest, võivad olla äärmiselt eh, et-, ehm, ohtlikud, sellepärast et lõppkokkuvõttes maksavad siiski meie kodanikud ja tihti need, kes on kõige suuremates raskustes ja teine märkus, kui, kui me eh, leiame ka seda, et eh, kohustuslikud öö, maksukohustused vähenevad, tähendavad võlgade suurenemist ja juba aastaid on meil teatud riikides ka selline kogemus. nii et äh, tuleb olla äärmiselt karm selle raamistiku täitmisel ja, ja keskenduda vahenditele, kättesaadavatele vahenditele. ja äh, meie koduriikides on selgelt näha olnud seda, et liikmesriigid võtavad endale kohustused, kas seda koolikul tasandil siis või tahavad lisavahendeid Brüsselist. see tähendab seda, et tee on meie ees veel pikk, selleks et jõuda selle tasakaalu juurde, millest paljud on rääkinud. igas liikmesriigis ma ei tahaks liigselt kritiseerida, sa äh, peaksid kritiseerima ka Euroopa Parlamenti mõneti kui ma vaatan neid ambitsioone, mis on välja nimetatud, olgu tegemist siis põllumajanduspoliitika valdkonnas, loomulikult Prantsusmaa on väga huvitatud sellest, et konkreetselt põllumajanduspoliitika jätku, jätkuks, kuna see on väga oluline meie põllumajandussektorile. see on Euroopa sõltumatuse üks alustalasid, aga ka ühtekuuluvuspoliitika, teaduspoliitika, Äh, infrastruktuuripoliitika, kui ma kuulasin siinsamas kojas mõnda aega tagasi infrastruktuuri puuduvaid ambitsioone, äh, siis ma pidin ütlema, et äh, enamus Euroopa Liidu eelarvest on juba ära kulutatud. meil on vaja seega suuremat koordineeritust, me ei saa arvata seda, et me võime maha öelda igasugused ambitsioonid ja teised maksavad need kinni. nii palju siis minu poolt ja paluks, kutsuksin üles ka sellele, et uusi võlgu ei tekiks ükskõik mis tasandil. ma toetaksin eurovõlakirju, kuid ainult sellel tingimusel kujunevad tõesti investeeringud, mis äh, on oma iseloomult tõesti tulevikuinvesteeringud. kui me võtame arvesse kõiki mineviku tulevikuinvesteeringuid, siis võib-olla oleks seal ebameeldivaid üllatusi üsna mitu sees, aitäh! suur tänu kaasmaalasele ja kolleegile! tõesti, eh, minevikus tehtud investeeringud tulevikuga, see on too-, toonud tulu olevikuks, filosoofiline küsimus, aga märkus on õige. on täiesti selge, et Euroopa Liidu eelarve õige kasutamine ja, ja arvude tasandil tõesti tuleb olla ettevaatlik. Euroopa Komisjon tavatseb eh, öelda selleks, et äh, tagada kogu transpordi infrastruktuuride äh, kaupade, inimeste vabaks liikumiseks ja energia ja telekommunikatsiooni valdkond äh, kujutab juba endast ette sadat, sadat kolmekümmet miljardit eurot järgnevat kümnendiks. aga ega need arvud midagi ei ütle Äh, loomulikult äh, energia infrastruktuurid peaksid ennast ise ära mm, äh, toitma, arvestades energia hindu praegu. ja ühtegi eurot ei peaks selleks kulutama, kuid sellistes valdkondades, kus on vaja avaliku sektori vahendeid kasutada, tuleb küsida, et, et kas see tulusus on ikkagi tagatud mõistlikul tasandil. aga nendest asjadest kõikidest me räägime ikka ja jälle härra Negri järgmisena Luksemburi äh, äh, rahanduskomisjonist. suur tänu, härra esimees. on tõsi see, et teadusuuringute ja arengutegevusse tuleks rohkem vahendeid suunata, kuid minu küsimus puudutab äh, uut eelarveperioodi kaks tuhat neliteist ja kaks tuhat, kaks tuhat kakskümmend, arvestades Jaapani aatomikatastroofi kas me ei peaks äh, ümber kujundama kogu oma energiapoliitika esimeses lisas on nimelt kirjas, et äh, nelikümmend koma kuus protsenti teadusuuringute vahenditest läheb endiselt tuumaenergiaalasteks uuringuteks, ITER-i programm, kas ei ole sattunud nüüd löögi alla tänu Jaapanis toimuvale ja kas tõesti see eelarve jääb paika selliseni kuni aastani kaks tuhat kakskümmend, kas me peaks rohkem keskenduma äh, taastuvatele energiaallikatele ja kas me ei peaks äh, leidma äh, konkreetse tee sinna suunda? suur tänu, ütleb härra esimees, tõesti, see on üks nendest küsimustest, mis kerkib seoses meie kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärkidega see voor on nüüd läbi, saab läbi proua Merkensi sõnavõtuga, kes esindab eelarvekomisjoni Belgias. suur tänu, härra esimees. ma võib-olla alustaksin sellest, et ütleksin, et ma olen nõus teie sõnadega seoses öö, ehm, liikmesriikide parlamentide kaasamisega Euroopa poolaastas äh, raamistikku. sellepärast, et see, kuidas liikmesriigid kavatsevad realiseerida oma eesmärgid, kui sellele võiks nõukogu või komisjon äh, vastuväiteid esitama, tuleb liikmesriikides eelarve ju parandada, eelarve, mis põhimõtteliselt võetakse vastus, vastu parlamentides. ja seega äh, on täiesti selge see, et äh, meie roll peaks olema suurem, praegu ei ole sugugi selge see, kuidas meil oleks võimalus üldse kuidagi suunata riiklikku poliitikat ja viia see vastavusse Euroopa suundadega. ja meie parlamentide erinevad organid äh, võtavad seda tõsiselt, olles äh, aruteludes äh, valitsusega, kuigi loomulikult, nagu te teate, Belgias praegu valitsusega on kehvasti. aga ma tahaksin oma sõnavõtus rõhutada sellele rollile, mida võiks Euroopa tasandil äh, mängida selleks, et toetada riiklikke poliitikaid ja toestada neid eh, selleks, et realiseeruks Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia. on täiesti selge, et eh, meie majandused eh, tuleb ümber kujundada nii selles osas, mis puud-, puudutab tootmismeetodeid, seda, mida me toodame, peab keskenduma loomulikult tulevikus keskkonnasõbralikumale majandusele, jätkusuutlikumale majandusele ja võib-olla peaks selles võtmes üle vaatama ka Euroopa eelarve, mis äh, võiks asuda nende Äh, riiklike poliitikate toetamisele, mis on keskendunud teadusuuringutele ja uuele majandusele, aga mis soodustaks ka liik-, äh, liikmesriikide üleseid investeeringuid, näiteks nagu energiavõrgustikesse, aga miks mitte ka taastuva energia ettevõtmistesse. ja Belgias vähemalt regionaalpoliitika kontekstis, kui meil ei oleks seda toetust ja seda suuna andmist Euroopa suunalt, on täiesti selge see, et nende eesmärkide täitmine, kuigi need on täiesti selgelt eh, sees välja arenenud poliitika, välja arendatud poliitikas, eh, oleks meil väga raske neid eesmärke täita, sest et vahendeid on vaja palju. Eh, mastaabisääst on see, mis kõige tõhusam on seni olnud ja me peame koostööd tegema naaberriikidega kuid kogu selles praeguses protsessis seoses Euroopa poolaasta raamistikuga, teiseks majandusjuhtimise paketi puhul ja Europakti puhul muret teeb, on see, et investe-, et äh, avaliku sektori investeeringute osa nii teadusuuringutes, hariduses, vaesusevastases võitlemises, äh, tervise, tervishoiusektoris, need on kõik ÜRO kaks tuhat kakskümmend strateegia osad, äh, on tõesti peetud äh, investeeringuteks tulevikuks, mitte eelarveid kooramataks kuludeks. Äh, need tuleb suunata küll jah, eesmärkidesse, kuid neid tuleb näha äh, praegustel kokkuhoiuaegadel pikaajaliste investeeringutena, mida avalik sektor peab tegema selleks, et seatud eesmärgid täita ja need eesmärgid ei pruugi ju tulu tuua kohe, vaid hoopis äh, mingisuguse N aasta pärast. ja teinekord äh, jah, äh, tekitab meis muret, konkurentsivõime on uus, pensionite kon-, pensionite süsteemide konkurentsivõime ja nii edasi erinevad liikmesriigid peaksid kindlasti siis selles raamistikus neid reegleid, mis on seatud, täitma ja seega on väga olulised äh, sellised arvamuste vahetused ja, ja sidusus liikmesriikide vahel. see annab võib-olla võimaluse ka paljudel selgitada, miks on osa asju tehtud nii ja võib-olla võtta endale ka väga selge suund edaspidiseks, äh, sellepärast et vastasel juhul võib-olla investeeringutele, avaliku sektori investeeringutele ei kaasne erasektori investeeringud. suur tänu, ütleb härra esimees kõik äh, parlamendid, kes on soovinud sõna saada, on sõna saabunud, äh, aga nüüd tuleb teine voor, kus sõna saavad siis kõik liikmed ja annaksin sõna aga ka Euroopa Parlamendi saadikutele, proua Peeres on meiega liitunud, kes majandus- ja rahanduskomisjonis on raportööriks sellesama Euroopa poolaasta menetluse osas erinevalt sellest, mis toimub paljudes äh, rahvusparlamentides, on Euroopa Parlamendis kaks erinevat komisjoni, eelarvekomisjon ehk siis meie komisjon ja, ja majandus-rahanduskomisjon. Pervanche Perez on Euroopa Parlamendi väga võimekas saadik ja esindab äh, nii äh, tööhõive, on tööhõive ja sotsiaalkomisjoni esimees, aga raportööriks siis majandus- ja rahanduskomisjonis ja saabki siis praegu sõna suur tänu, härra esimees, tõesti, võrreldes rahvusparlamentide pädevustega on meil võib-olla natukene teistsugune lähenemine, on siis eelarvekomisjon, kes tegeleb Euroopa Liidu eelarvega ja Majandus- ja Rahanduskomisjon vaatab, millised on liikmesriikide eelarved ja meie pädevus puudutab eriti kasvu- ja stabiilsuspakti ja seega teeb meie töö võib-olla natukene raskemaks. kuid Rahandus- ja Majanduskomisjonis oli tõesti minu ülesandeks siis koostada eh, see nii-öelda algatusraport, eh, puudutab see siis Euroopa poolaasta menetluskorda, tegemist ei ole seega sisulise raportiga muidugi praeguses faasis, vaid eh, puudutab seda küsimust, et kuidas see Euroopa Komisjoni algatus võiks realiseeruda Eh, kuidas eh, panna ühtsesse raamitik, raamistikku siis eh, po-, Euroopa poolaasta all liikmesriikide eelarved ja kuidas me võiksime koostööd teha. üsna mitu algatust on tehtud nii Euroopa Parlamendi kui ka rahvusparlamentide tasandil selleks, et avaldada siis poliitilist seisukohta ühes või teises ajahetkes. kui ma vaatan praegu seda kalendrit, nagu see on paika pandud, siis aasta alguses, jaanuarikuus, Euroopa Komisjon äh, esitab äh, referentsdokumendi, mis äh, on siis iga-aastane kasvu-uuringu dokument. me ei tea veel täna, kas see on, peaks olema dokument, mis vaatab minevikku ja selgitab, mis on juhtunud viimase aasta jooksul või peaks ta siis andma poliitilised äh, suunad ja majanduslikud suunad järgnevaks aastaks? minu seisukoht on, et tegelikult peaks olema segu kahest, aga igal juhul on see üks äh, nendest asjadest, millest äh, tuleb omavahel rääkida nii teiega kui ka Euroopa Komisjoniga. aga selle dokumendi alusel siis Euroopa Ülemkogu ehk teisisõnu siis riigi- ja valitsusjuhid Euroopa kevadisel ülemkogul märtsikuus võtavad vastu nii-öelda referentsraamistiku eh, liikmesriikide eelarvetele. ning seega see, eh, mis omakorda baseeruvad siis riiklikel reformikavadel, mis praegu paljudes liikmesriikides on koostamisel ja nagu ma aru saan, teie sekkumisvõimalused enne seda, kui äh, liikmesriigid need programmid esitavad, on praegu suhteliselt piiratud. ma ei tahaks muidugi teie menetluskavadesse sekkuda, aga nagu ma aru saan, äh, see üks võimalikest probleemidest on. Euroopa Parlamendi eelarvekomisjoni puhul on üks aspekt, mis meile väga südamelähedane on ja mille osas äh, tuleb leida võimalus ühistööks. nimelt, et kui on kokku lepitud Euroopa Liidu strateegias, kuidas Euroopa Liidu liikmesriikide eelarved võiksid panustada selle strateegiasse saavutamisse, sellepärast et Euroopa Liidu eelarve ei ole piisavalt suur äh, selleks, et tal oleks piisavalt võimendusefekt nende äh, eesmärkide täitmiseks. toon ühe näite. Äh, haridus, teadus ja arendustegevus. me ju teame seda, et kui me tahame järgnevatel aastatel äh, konkurentsis peale jääda, on see küsimus äärmiselt oluline. kuid Euroopa Liidu eelarvet arvestades peavad olema siis need need punktid, millele tuleks natukene rohkem tähelepanu pöörata. aga kui liikmesriikide eelarved läheksid radikaalselt teise suunda, siis tuleksid loomulikult väga tõsised probleemid esile. see kriis, milles me täna oleme ja Euroopa Komisjoni ettepanek Euroopa poolaasta kohta, kohustab meid võib-olla senisest rohkemgi kõigepealt leidma selle poliitilise võimaluse kus rääkida majanduspoliitika suurtest äh, trendidest ja mõelda seda ja mõelda teisalt siis sellele, kuidas tagada sidusus Euroopa Liidu eelarve ja liikmesriikide eelarvete vahel. ja sealt tuligi välja siis äh, see mm, minu soov osaleda sellel kohtumisel, härra esimees oli väga lahke ja andis mulle ka sõna aga veel üks märkus minu poolt. Äh, mind üllatab see, et täna Euroopa Komisjoni äh, seisukohtade järgselt Euroopa poolaasta äh, hõlmab ainult väga sellist formaalset Euroopa Parlamendi rolli ja seega äh,, parlamentide rolli ja seega ma arvan, et liikmesriigid ja, ja rahvu-, ja rahvusriikide parlamendid peaksid äh, Äh, ise endale haarama selle rolli, mis, mis on meie, meie roll. me ei taha bürokraatiamasinat suurendada, kuid äh, siiski eelarvepoliitika on ju väga poliitiline valdkond, kui nendest asjadest ei rääkida avalik, ei räägita avalikult, äh, poliitilistes debattides, siis hõlmab see endast väga suurt riski ja halvab kindlasti meie demokraatiate üldist toimimist. nii palju siis minu mõtetest, mida tahtsin teiega jagada tänasel pärastlõunal, suur tänu, härra esimees! Äh. suur tänu, proua Peres! kõik on mõistnud seda, et seesama Euroopa poolaasta toob sisse midagi täiesti uut E-, eelarve eelnõud liikmesriikidest allutatakse nüüd nii-öelda debatile ja Euroopa institutsioonide poolsele hinnangule, kuid ettevaatust. Brüsselis toimub see hinnang, kuid mitte Brüsseli poolt. see tähendab seda, et see ei ole sugugi mitte Euroopa Komisjon või Euroopa Parlament, kes hakkab neid eelarve eelnõusid hindama, vaid iga Äh, liikmesriik nii-öelda hindab teiste liikmesriikide eelarvet. meie kakskümmend seitse, kas rahandus- või peaministrid, tulevad kokku selleks, et üheskoos vaadata ja anda siis hinnang äh, vastastikku oma eelarvetele. komisjon annab ka oma arvamuse, kuid mitte sugugi mitte Euroopa institutsioonid ei ole need, kes otsustavad. sellest tuleb aru saada tegemist ei ole ühenduse tasandil antava hinnanguga, see on ühtne eelarvete eelnõude läbivaatamine kuid ja paljud on seda ka täna öelnud ja oleme mõelnud meie, äh, üks poliitiline probleem tekib. nimelt see, et kui ametlikult äh, ei ole sõna ka parlamentidel ja peaasjalikult äh, rahvusparlamentidel, ei saa rääkida avalikust arutelust. ja need suunised, mis antakse rahandusministrite nõukogus või ülemkogul eh, ei eh, ole ju eh, avalikud arutelud. ja see on tõsine probleem, tõsine demokraatliku legitiimsuse vaakum võib tekkida. ja ka-, kaob legitiimsus nende otsuste osas, mis on kõikide liikmesriikide toimimise jaoks üliolulise tähtsusega ja seega on väga oluline välja selgitada see, et kuidas me saaksime selle puudujäägi eemaldada, selle tasakaalu, ebatasakaalu tasandada ja et kuidas me saaksime nii kiiresti kui võimalik sekkuda sellesse protsessi ja rakendada eh, parlamentaarset järelevalvet ja eh, ja tagada debatid. mul on siin üks dokument, eh, mis teile ka on vist saadetud, selle valmistasid ette komisjoni teenistused. siin on üks tabel äh, jaanuarist juunini on siin ilusate nooltega äh, ära selgitatud Euroopa poolaasta erinevad äh, aspektid, aga nagu parlamendi noolt ei ole kusagil, see on täiesti šokeeriv, see täiesti ettekujutamatu olukord on tekkinud. ja nagu Pervanche Perez ütles, äh, hakkab see protsess peale siis Euroopa Komisjoni kasvu-uuringuga, pärast seda arutelu ministrite nõukogus rahandusministrite tasandil, Euroopa Parlamenti või parlamenti pole mitte kusagil. meil siin debatte on palju, meie arutame kogu aeg, aga ega meie eelarve ei ole arutelu, need on teie eelarved, mis, mis on selle poolaasta eh, sihikul. pärast seda siis ülemkogu märtsikuus ja aprilli keskel peaks siis igas liikmesriigis võetama vastu eh, riiklik reformikava või see nii-öelda konvergentsikava jah, see küll tehakse parlamentides, aga võib-olla juba on selleks ajaks natukene hilja, sest et ülemkogu on asja juba läbi arutanud. ja mulle tundub, et me seisame nüüd silmitsi probleemiga, mis võib kujuneda väga sügavaks. on täiesti selge, et kui ei äh, korraldata suurt avalikku arutelu meie parlamentides selle suure valiku osas, mis, ja et need valikud tehakse äh, siis kinnite, kinniste uste taga äh, salajaselt, sellel hetkel mingil, mingil ajahetkel siis rahvas lihtsalt astub sellele vastu. kui otsused, mis langetati, on vastuvõetavad, populistlikku laadi võib-olla natuke jaotakse raha siia-sinna, kõik on hästi rikkad, majanduskasv on kümme protsenti, jah, võib-olla siis tõesti oleks see tore, aga järgnevatel aastatel majanduskasv ei ole kümme protsenti. nii et me peaksime siiski saama ka sekkuda esimestest päevadest peale, selleks et kogu see protsess oleks läbipaistev ja et sellega kaasneks avalikud arutelud ja et igal parlamendil on võimalus oma rolli täita. sõnasoovijaid on tulnud juurde. Euroopa Parlamendi saadikutel on ka muuseas õigus sõna võtta, kui nad seda soovivad. me oleme kõik täna siin võrdsed. ja nüüd annaksingi sõna Rumeenia esindajatekoja liikmele härra Adrianile härra Nito Adrianile, kes on komisjoni aseesimees. suur tänu, härra esimees. I would like to point out the fact that tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et me oleme praegu jõudnud Euroopa poole aastaga poolele teele. täna me arutame parlamentide vahelist eelarve koordineerimist. hiljutisel arutelul Euroopa poolaasta teemal Euroopa Parlamendis sain ma teada, et valitseb selline põhiseaduslik äh, armukadedus parlamendi ja valitsuste vahel Euroopa poolaasta küsimustes ning seetõttu äh, peaks arutelu olema just nimelt äh, palju tõhusam ja andma oma panuse Euroopa majanduse juhtimisse, sellesse, milline aga äh, alguses äh, ei mär-, räägitud eriti rahvusparlamentide rollist Euroopa poolaastas, nagu ka esimees ütles. minu Itaalia kolleeg äh, viitasin juba varem sellele, et kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärgid on juba liikmesriikide reformikavadesse lülitatud. samuti äh, konvergentsi ja stabiilsusprogrammidesse Need äh, programmid esitatakse Euroopa Komisjonile selle kuu jooksul. kaks tuhat üksteist on esimene aasta, äh, kus äh, siis need kaks programmi peavad teineteist vastastikku täiendama, olema sidusad ja konvergentsed. enne seda käsitleti mõlemad eraldi. Rumeenias peab valitsus mai lõpuks esitama eelarvestrateegia äh, kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks. seda dokumenti siis arutab äh, valitsus, pidades silmas eelarve konsolideerimise seadusi ning äh, see on siis esimene etapp, kus siis eelarve teema jõuab parlamenti selles strateegias on ette nähtud eh, keskpika perspektiivi ülempiirid ning me peame kinni siis nendest eh, eelarve põhimõtetest, mis on kehtestatud kriisiolukorras. samuti on meil on olemas eh, sõltumatu eelarvenõukogu, mis on loodud sama eelarveseaduse alusel ja see nõukogu siis äh, toetab äh, parlamenti äh, eelarve väljatöötamisel, aitab edendada läbipaistvust ning riikliku rahastamise järjepidevust. eelarvestrateegia koos seaduseelnõuga, millega pannakse paika kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eelarvenäitajad, jõuab parlamendis arutellu siis kas mai lõpus, juuni alguses ja siis me saame kontrollida, äh, kuidas äh, Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärgid on selles äh, eelarves kajastatud. kas on olemas sünergia e Euroopa Liidu eelarvega? eurotsoonis eelarve küsimustes tavaliselt äh, korraldatakse kevadel orienteeriv arutelu, aga kui analüüsida Euroopa poolaasta menetlusi, siis nende riiklike reformikavade ja konvergentsi ja stabiilsuskavade heakskiitmine äh, on midagi, mida teevad liikmesriikide valitsused koos Euroopa Komisjoniga. Äh, rahvusparlamentide rolli Äh, ei ole siin menetluses ette nähtud. samas parlamentaarne arutelu annaks äh, legitiimsuse kogu sellele arutelule, nii et, et ma teeksin ettepaneku kaasata rahvusparlamendid äh, Euroopa poolaastaste ja alates siis veebruarist juba samuti tegemist on ettepanekuga, mis puudutab äh, Rumeeniat ja igal riigil on omaenda reeglid. Äh, me peaksime analüüsima siis iga sektori poliitikat. Äh, sellega teevad siis, tegelevad liikmesriikide parlamentide vastavad erikomisjonid. ja see oleks kõik. on reprendre à la fin suur tänu nende konkreetsete ettepanekute eest, vastame pärast, nüüd läheme aga tagasi Rootsi ja härra Sven-Erik. härra esimees jällegi vabandab, kuivõrd ta ei suuda nime öelda, härra Puht ehm.. aitäh. suur tänu, härra esimees. nagu kolleeg Jüran Peterson, olen samuti majanduskomisjoni liige Rootsi parlamendis. mis puudutab äh, Rootsi seisukohti, siis Euroopa Liidu äh, eelarve on Rootsis hästi tuntud ja te teate, et meil on selline, äh, meie lähenemine on range lähenemine ja, ja seda tasub siin jällegi esile tõsta sellepärast et eks me ju äh, elame rasketel aegadel praegusel äh, hetkel ja väga paljud liikmesriigid peavad äh, tõsiseid kärpeid viima sisse oma riigi, riigieelarvetesse. ühesõnaga, Euroopa kodanikud peavad maksma kallist hinda sotsiaalteenuseid vähendatakse ja samal ja, ja miljonid eurooplased on miljonid eurooplased on pidanud tööga hüvasti jätma. Euroopa Liidu eelarve on jõudnud ka kriitilisse seisu, kodanike vahel on tekkinud suuri lõhesid nii Euroopas kui ka kogu ülejäänud maailmas ja seda oli üsna selgesti näha Egiptuse näitel inimesed tulid tänavale meelt avaldama just nimelt sellistel põhjustel, aga ka Hyde Parkis äh, tuhanded inimesed protesteerisid äh, selliste tasakaalu, ebatasakaalu näidete üle. nii et sellega seoses on äh, üha olulisem suhtuda eelarvesse rangelt ja piiravalt Äh, ennekõike panustades meie tegevuste tõhustamisele. Äh, loomulikult mõningates valdkondades tuleb aina gaasi juurde anda ja teistes aga jällegi seevastu pidureid peale panna. Äh, gaasi tuleb kindlasti anda küsimustes, mis aitaksid meil luua töökohti Euroopa kodanikele, samas põllumajanduspoliitika valdkonnas aga oleks mõtet pidurid, pidurit kasutada. Äh, sageli on räägitud, et Euroopas on A- ja B-klassi kodanikud, äh, riigid ja A- ja B-klassi kodanikud, äh, need, kellel on tööd ja need, kellel ei ole tööd. me peame väga selgelt pühenduma tööhõive tõstmisele, tööhõive peaks olema meie kõige olulisem prioriteet ja seda hoolimata majanduskriisist. majanduskriisi ei saa kasutada ettekäändeks passiivsusele, meil on vaja uusi töökohti, paremaid töökohti ja me peame investeerima koolitusse, teadusuuringutesse, keskkonnasõbralikesse teistesse tehnoloogiatesse, infrastruktuuridesse ja meil on vaja ka piiriüleseid infrastruktuuriprojekte. lisaks sellele äh, peame me ri-, liikmesriikides olema majanduspoliitikates äärmiselt ranged, äh, raha rasketel aegadel on äh, kassas vähe ja kui me räägime siin äh, rahandussektori ühistest äh, eeskirjadest, siis äh, peab meeles pidama ka seda, et meie kodanikud on juba maksnud suuri summasid lohaka käitumise eest just nimelt rahasektoris ja sellist asja me ei tahaks enam korrata. me peame kandma hoolt selle eest, et liikmesriikide tasandil keskendutakse tööturu mudelitele, palgapoliitikatele, maksusüsteemidele, pensionisüsteemidele, samuti ka sotsiaalkindlustusvõrgu ülesehitamisele. Euroopa Liit ei ole öö, äh, föderaalriik, tegemist on ühisprojektiga, mis ei tohiks kasvatada tasakaalu puudumist, vaid hoopis vähendama lõhesid, seetõttu on äh, tööhõivepoliitika Euroopa Liidu edu osas võtmetähtsuse. suur tänu, kallis kolleeg, kuid äh, nüüd siis äh, Laslo Šurjan Euroopa Parlamendist, Ungari esindaja. aitäh, mul on paar märkust, mida ma tahaksin teha. kõigepealt, kui see tänane üritus korraldati, siis me võib-olla ei mõe-, mõelnud äh, sellele kui mingile kohustusele, mis tuleb teha, me mõtlesime, et sellel asjal peaks olema sees ka sisu ja tähendus kui me kõneleme teadusuuringutest ja arendustegevusest ja sellest, et äh, sellele tuleks rohkem äh, raha eraldada, siis ma olen teiega täiesti nõus. ma usun, et äh, me peame kulutama Euroopa Liidu eelarvest raha valdkondadesse, kust me saame paremaid tulemusi, kui liikmesriigid üksikult sellele valdkonnale kulutaksid. teadus- ja arendustegevus on just üks selline valdkond. liikmesriigid ning Euroopa Liit kokku Äh, kulu, eraldavad piisavalt raha sellele valdkonnale, aga ometigi me ei ole konkurentsivõimelised, me ei suuda konkureerida USA või tärkava majandusega riikidega nagu Hiina või India. niisiis, kui me suudaksime oma vahendeid ühendada, oma tugevused ühendada, siis me võiksime saavutada häid tulemusi loomulikult äh, küsimus on selles, kas liikmesriigid on valmis selleks. kas nad on valmis loobuma omaenda arengu, arendus- ja teadusprogrammidest, kas äh, äkki nad saavad aru sellest, millest said aru meie eelkäijad ja kui meil on ühtne põllumajanduspoliitika, võib saavutada rohkem kui killustatud poliitikatega. Äh, poliitikatega, kus me konkureerime üksteisega. minu teine märkus äh, puudutab tuumajaamade sulgemist. võib-olla peaks äh, tõstma teadlikkust selles vallas, kui palju Euroopa Liidu raha kulutatakse tuumareaktorite sulgemisele. jutt käib elekt-, jaamadest, mis praegusel kujul on äh, otseseks ohuks mitte üksnes liikmesriikidele, kus nad asuvad, vaid ka äh, naaberriikidele. seega äh, selline rida eelarves on täiesti põhjendatud. me peame arvestama eelarve suurusega ja summadega, mida on vaja ning siin tuleks küll Euroopa tasandil raha eraldada. me ei räägi siin tagasihoidlikest summadest, mida kulutatakse taastuvenergiaallikate arendamisele, see on üks energialiik, mida tuleks igati edendada. Need on need kaks punkti, millele tuleks tähelepanu pöörata. kui me räägime tuumaenergiast, siis selles vallas me kõik ei ole ühel meelel, on teatud liikmesriike ja teatud poliitilisi jõude, mis on seisukohal, et tuumaenergia on äärmiselt ohtlik ning et sellest tuleks loobuda, samas on teisi riike, teisi poliitilisi jõude, kes leiavad, et Euroopa energiasõltuvus vajab vähendamist. see tähendab, et meil lihtsalt ei ole muid alternatiive, meil ei ole muid valikuvõimalusi peale tuumaenergia niisiis, kui me vaatame taastuvenergiat, siis äh, selle, sellel teemal tuleb arutelusid jätkata ning tulevases äh, programmeerimisperioodis tuleks taastuvenergiat toetada. aitäh tähelepanu eest! suur tänu! tagasi rahvusparlamentidesse ja sõna saab äh, proua Volitšovska Poola parlamendist Dziękuję bardzo. E, szanowni Państwo. E, Aitäh. Daamid ja härrad. Poola usub endiselt, et see, mis on oluline Poola eelarvele ja Euroopa Liidu eelarvele, on ühtekuuluvuspoliitika. loomulikult Äh, sõltub sellest poliitikast regioonide areng. iga liikmesriik peaks paika panema oma prioriteedid sõltuvalt sellest, mis tema regioonides vajalik on. loomulikult tuleks siin äh, tugineda ka Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärkidele ühtekuuluvuspoliitika raames me peame tootma innovatsiooni, kaasaegset infra, infrastruktuuri, infotehnoloogiat, samuti kultuuri ja loomepotentsiaali arendamist regioonid, mille sotsiaalmajanduslik areng eh, hiljutises eh, kriisis kannatada sai, vajavad erilist tähelepanu me usume, et Euroopa Sotsiaalfond peaks samuti mängima väga olulist rolli ühtekuuluvuspoliitikas. Poola on seisukohal, et me peame jätkama arutelusid Euroopa Liidu eelarve tulevase rahastamise üle. meile tundub, et praegune omavahendite süsteem äh, on tihtipeale läbipaistmatu ja liiga keeruline arutelud Euroopa Liidu ees, eelarve üle peaksid keskenduma eelarve struktuurile. ja mitte nagu tavaliselt selle eelarve suurusele. mis tahes võimalikud uued omavahendid äh, tuleb luua tuginedes jagatud koorma põhimõttele ja kindlasti tuleb arvestada konkreetse riigi jõukuse taset. seetõttu me oleme vastu sel-, nendele seisukohtadele, mis üritavad peale suruda uusi Euroopa makse. samamoodi oleme me vastu mis tahes uutele Euroopa Liidu eelarve tuluallikatele, näiteks Äh, heitmetega kauplemise süsteemist tulenevatele vahenditele. me leiame, et äh, selline on meie seisukoht siis Poolas Euroopa Liidu eelarve osas. Äh, suur tänu. järgmisena on voor härra Wouters, proua Woutersi käes, kes esindab Belgia alamkoda ja, dank u wel, meneer de voorzitter. aitäh. lugupeetud kolleegid, kui me kõneleme koordineerimisest ja sünergiast Euroopa Liidu ja liikmesriikide eelarvete vahel, siis äh, mina jagan muret, äh, mida väljendati äh, selles osas, et rahvusparlamendid ei ole protsessi kaasatud Belgia olukord hetkel on selline, et meil on selline kaootiline valitsus. me tegeleme asjadega, kui need päevakorda tulevad. ma arvan, et kui riigis toimuvad valimised, siis äh, mulle teevad mõned asjad muret. näiteks kas valitsus äh, paneb paika järgmise nelja aasta eelarvepoliitika parameetrid. on terve rida selliseid poliitilisi eesmärke, mis äh, vajavad tegelemist ja riigi jaoks äh, need eesmärgid määravad kindlaks sotsiaal- ja majanduspoliitika, nii et minul on siin natuke probleeme, mina tahaksin teada, kuidas asjad toimivad teistes riikides ma tean, et see kõik ei ole kohustuslik, aga võib-olla samad probleemid esinevad ka teistes liikmesriikides. Äh, rahvusparlamendid äh, on kaasatud äh, reformikavade üle peetavatesse aruteludesse need reformikavad tuleb esitada aprilli lõpuks ja rahvusparlamendid saavad neid reformikavasid arutada. proua Peres ütles, et et me kõik peame tegema, andma oma panuse ja mina tahaksin saada ülevaadet sellest, kuidas asjad toimuvad teistes riikides, kuidas teistes riikides neid probleeme lahendatakse. minu arvates on väga oluline, et rahvusparlamendid oleks kaasatud sest äh, nagu ma ütlesin, suurel määral see kõik äh, määrab äh, ära riigi sotsiaalmajandusliku poliitika, ilma et parlament saaks osaleda nende parameetrite paikapanemise protsessis. rahvusparlamendina me oleme aga kohustatud täitma neid lubadusi, mis me oleme andnud. niisiis, teie märkus selle kohta, et et äh, peaministrid ja rahandusministrid lihtsalt äh, võtavad vastu äh, teiste liikmesriikide ettepanekuid. selles valdkonnas mul on ka natuke raskusi. et millised need eesmärgid siis on, mille suunas me hakkame liikuma, arvestades Äh, olukorda liikmesriikides, äh, võib mõnele riigile tunduda, et äh, mõned ettepanekud ei ole piisavad, nii et, et ja minu küsimus oleks ka see, kuidas finantsturud sellele kõigele reageerivad? vaadake, vaada, vaadake, kakskümmend seitse rahandusministrit langetavad otsuseid eelarve-eelnõude kohta sellel kõigel võib olla, võivad olla väga kaugeleulatuvad tagajärjed teatud liikmesriikide jaoks, kui Äh, kui langetatakse otsused meetmete kasuks, mis nende arvates ei ole piisavad. seega ma kutsuksin teid kõiki üles ähm, äh, leidma viisi, kuidas ka rahvusparlamendid sellesse protsessi kaasata, sest et paljudes riikides ei mängi olulist rolli mitte üksnes rahvusparlamendid. Äh, väga palju on selliseid olulisi poliitikavaldkondi, mida otsustatakse regionaalsel tasandil, regionaalsete parlamentide poolt. ning antud hetkel äh, regionaalsed parlamendid äh, on väga vähe kaasatud kogu sellesse protsessi. kui me räägime näiteks energeetikast, teadus- ja arengust, arendustegevusest, äh, siis need on valdkonnad, kus väga paljudes liikmesriikides äh, volitused on just nimelt regionaalsete parlamentide käes ja seega tuleks väga, vägagi sellega arvestada, aitäh! suur tänu! esimees Mota Pinto, Portugalist, palun! Eh, aitäh! sissejuhatuseks tahaksin öelda, et see esimene aasta, kus meil on Euroopa poolaasta, ei ole minu riigi jaoks kerge olnud. võib-olla seda ei olekski vaja mainida ja süüdi ei ole siin Euroopa poolaasta. probleem, kus me, et on vaja koordineerida liikmesriikide eelarveid on äh, selline, mida on väga raske lahendada, sest et äh, need erinevad ettepanekud, mille üle on arutatud äh, nõukogus, ilma et neid oleks esitatud parlamentidele, on tegelikult praeguse poliitilise kriisi üks põhjusi Portugalis. parlament oli sunnitud siis märtsis laiali minema loomulikult ei ole see seotud Euroopa poolaastaga ja võib-olla see probleem tulevikus laheneb. tahaksin öelda veel nii palju, et ähm, sellel aastal on Portugal äh, olnud suurtes raskustes äh, just äh, seoses riigivõlgadega olukord äh, paljudes teistes liikmesriikides on võib-olla sarnane, aga minu kodumaal on see probleem lihtsalt laiem. tegemist on probleemiga, mida ei saa väga äh, lihtsalt lineaarselt selgitada ja seda ei saa ka äh, lihtsalt lahendada finantsabi teel meil oli probleeme kinnisvaraturuga, pankadega, kinnisvaramulli rahastamisega. sarnaselt teistes riikidega, ka meil puudus usaldus riikliku rahastamise vastu. paljud nendest probleemidest, millega pro-, Portugal praegu silmitsi seisab, on tegelikult äh, seotud äh, rahandusvaldkonnaga, äh, sellega, et, et ei kohandatud selle suure majanduskasvuga, mis meil oli buumiaastatel, et eelarvet ei konsolideeritud. selle kõige taustal Äh, toimuvad meil nüüd Portugalis valimised äh, kuu või paari pärast. loodetavasti nende valimiste tulemusena äh, kasvab ka toetus eelarve konsolideerimisele. kõigepealt me peame vähendama oma võlgu, me peame taastama majanduse tasakaalu ning keskenduma nendele valdkondadele, mis tagavad tulevikus majanduskasvu aga kõige olulisem arutelupunkt äh, siin äh, seoses Euroopa poolaastaga on see, et me pööraksime tähelepanu probleemide põhjusele Portugalis oli asi selles, et äh, säästumeetmete paketti parlamendis ei kiidetud heaks. peamine põhjus aga oli jällegi see, et seda ei tutvustatud eelnevalt Portugali rahvale lihtsalt äh, tegu oli äh, meetmetega, mille üle võimud pidasid läbirääkimisi salaja, ilma et Portugali rahvast äh, oma kavatsustest oleksid teavitanud. loomulikult olukord oli pakiline, läbirääkimisi tuli teha, pidada kiiresti, aga ma arvan, et see, mida te oma sissejuhatavas sõnavõtus ütlesite, on õige. liikmesriikide parlamendid tuleb kaasata algusest peale. antud hetkel Äh, tuleme me jällegi tagasi selle argumendi juurde, mille juurde me tulime tagasi, kui me rääk-, pidasime läbirääkimisi majanduskasvu ja stabiilsuspakti üle. meil on äh, riiklikud majanduskasvu ja lähenemispaktid ning küsimus on selles, kas neid tuleks esitada enne läbirääkimisi või pärast läbirääkimisi. minu arvates tuleksid nad esitada enne, kui nende üle läbirääkimisi pidama hakatakse et oleks selge, kuidas nad eelseisvate aastate eelarvet mõjutavad ja inimesed saavad siis läbirääkimistel juba seda silmas pidada. praegu aga on lähenemine selline, et kui meetmed on ebapiisavad, need meetmed, mis on välja pakutud, siis äh, on võimalik teha vajalikke äh, korrektsioone, kui siis arutelud toovad päevavalgele selle, et need meetmed tõesti ei ole piisavad rahvusparlamentide roll vajab tugevdamist, kui rahvusparlamentidel ei ole nende plaanide läbirääkimise ja, ja säästumeetmete plaanide läbirääkimiste osas äh, rolli, siis meie positsioon nõrgeneb ning antud hetkel Portugalis on parlamendi roll vägagi nõrgenenud ja ma loodan, et Euroopa Parlamendi algatus aitab olukorda parandada. loodetavasti Euroopa poolaasta viib korrapärase süsteemse lähenemiseni eelarvete koordineerimisel. minu arvates on äärmiselt oluline see, et oleks äh, rohkem rahvusparlamentide poliitilist kaasatust keskpikkade ja pikemate strateegiate väljatöötamisel ministrid, äh, rahandusministeeriumite esindajad äh, teevad ettevalmistusi eelarve jaoks ja väga oluline on, et sinna oleks kaasatud ka äh, rahvusparlamendid, sellepärast et muidu seotakse meie käed juba enne. ja nii, ja me niimoodi teeme, kordame jällegi mineviku vigu, sest et äh, minevikus valitsused pidasid läbirääkimisi ilma parlamendi ja rahvat, rahvata, kõik otsustati Brüsselis suletud uste taga. nüüd suur tänu, härra esimees, võtsime teie sõnu kuulda. me hindame väga kõrgelt teie osalemist tänasel kohtumisel, vaatamata tõsiasjale, et teie riigis on tõsiseid raskuseid ja et on tulemas erakorralised valimised, mille tuleb ju ette valmistada aga proua Trüppel järgmisena ja esindab proua Trüppel ähm, eelarvekomisjoni meie parlamendis. aitäh, äh, esimees, ma tahaksin alustada äh, oma lühikest sõnavõtust tsiteerides Martin Luther Kingi, kes ütles, mul on üks unistus. ma tahaksin öelda, et mul on väga hea meel, et meil on selline ühisistung, kus on äh, kohal parlamendisaadikud erinevatest liikmesriikidest ja meie siin erinevatest Euroopa Parlamendi fraktsioonidest. minu arvates on äh, see väga hea võimalus ja ka ülim aeg teha kindlaks, millised on meie ühised huvid igapäevaelus äh, me äh, oleme äh, harjunud mängima seda mängu Euroopa Liit liikmesriikide vastu või liikmesriigid Euroopa ja paha, paha Brüsseli vastu. aga kui me seda mängu edasi mängime, siis meil on probleeme, sellepärast et poliitilisest aspektist tähendaks see seda, et me ei suuda suuri äh, väljakutseid lahendada. seega väga, väga hea on, kui me suudame ühised huvid kindlaks teha, suudame vaadata kogu maailmas valitsevat olukorda. kui meie siin Euroopas aru ei saa, et me peame tegutsema ühiselt selleks, et olla praegu maailmas valitsevas olukorras ühtsed, olukorras, kus USA, Hiina, Brasiilia, Venemaa tegutsevad, siis minu arvates on tõesti oht, et meie jääme kaotajateks. seetõttu ma arvan, et me võiksime tõesti kindlaks teha, millised on meie ühised huvid. asi puudutab Euroopa konkurentsivõimet ning äh, Roheliste fraktsiooni saadikuna tahaksin lisada äh, seda, et konkurentsivõite, võime tänapäeval tähendab seda, et tuleb kasutada keskkonnasõbralikku kõrgtehnoloogiat ja olla jätkusuutlik selleks, et luua uusi töökohti ja toota siseturu jaoks uusi tooteid ja ka maailmaturu jaoks. samuti kõnelen ma Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiast, minu arvates nii liikmesriigi tasandil kui ka Euroopa Liidu tasandil meil on ühine huvi investeerida rohkem haridusse, teadus- ja arendustegevusse, sellepärast et kui me seda ei tee, siis me ei ole valmis äh, uuteks konkurentsivõimalusteks kui me vaatame oma huve, siis siin juba mainiti ühtekuuluvuspoliitikat ja põllumajanduspoliitikat. ma arvan, et kui me tahame toime tulla selliste suurte probleemidega nagu kliimamuutused, jätkusuutlikkus, kõikihõimav majanduskasv, siis me peame ümber kujundama ka jätku, ühtekuuluvuspoliitika ja põllumajanduspoliitika palju jätkusuutlikumalt. see tähendab, et väga, väga suured osad Euroopa Liidu eelarvest ja ka liikmesriikide eelarvest, mis on mõeldud nendele poliitikale, poliitikatele, äh, tuleb ümber vaadata. samuti tahaksin ma tulla omavahendite küsimuse juurde. ma tean, et see on tundlik teema, äh, väga, inimesi ei ole lihtne veenda, aga ma tahaksin äh, rääkida, miks mina arvan, et teatud uued omavahendid nagu näiteks äh, CO2 heitmete maksustamine või finantstehingute maks võiksid äh, olla väga heaks panuseks Euroopa Liidu eelarvesse, sellepärast et kõik need maksud on piiriülesed väga paljud eurooplased, arvestades kriisi, mida me kogesime, saavad aru, et tegemist on väga hea mõttega, sellepärast et aluslepingutest äh, alates on äh, omavahendid seal ju alati kirjas olnud, tegemist ei ole mingi uue mõttega, lihtsalt me peame sellesse uut elu sisse puhuma nii et, et ma arvan, et mida iganes me ka väga tehnilisel tasandil ei, ei aruta äh,, Äh, tegemist on ikkagi poliitilise ressursiga, sellega, kas meie vahel valitseb usaldus, kas me oleme poliitiliselt valmis andma Euroopale äh, konkurentsivõime, kas me oleme valmis andma uue tõuke kaks tuhat kakskümmend strateegiale kui me ei ole selleks valmis Euroopa tasandil ja liikmesriikidel tasandil, siis me, meil seda ka saavutada ei õnnestu ja ma loodan, et me kasutame täna ära võimalust jõuda vähemalt mingil määral ühisele arut-, arusaamisele sellest, mis on kaalul, aitäh. suur tänu, Helga, et meiega oma unelmat jagasid. aga meiega on liitunud ka Leedu parlamendi esindaja härra Andrei Ukaitis kes on sõna soovinud. suur tänu. Leedus on meil väga tugev rahvaesindajate kogu, väga tugev parlament ja meie parlamendil on ka oma Euroopa asjade komisjon. Euroopa asjade komisjonis on esindatud äh, erinevate teiste komisjonide esindajad, äh, esimehed, äh, sealhulgas ka eelarvekomisjoni esimees. me kavandame erinevaid programme Äh, ja tagame koordineerituse erinevate sektorite vahel nüüd, pidades silmas Euroopa poolaastat, tegime me korralikult kodutööd, valmistasime end põhjalikult ette, viisime läbi arutelud äh, liikmesriikide kavadele esitatud juhtnööride üle ja parameetrite üle, mis tuleks selle aasta lõpuks kehtestada. praegusel hetkel peaks äh, valitsus endast parema, äh, endast parima andma ja oma töö ära tegema pärast äh, meie arutelusid. ootame siis valitsuselt programmi. loomulikult oleme me liitunud Europakt plussiga, me ei kuulu euroala liikmete hulka me püüame siiski äh, koordineerida oma maksupoliitikat, äh, osaleda aktiivselt ja loomulikult meie eesmärgiks äh, tulevikus on liituda euroalaga. see sõltub aga sellest, kas ja millal meil õnnestub saavutada Maastrichti kriteeriumide täitmine. kahe tuhande kaheksandal aastal me peaaegu jõudsime endale seatud eesmärgini, Maastrichti kriteeriumid olid käeulatuses, aga lihtsalt null koma null äh, X protsenti jäi meil puudu ja nüüd, kus meid on tabanud majandus- ja finantskriis, oleme me eesmärgist kaugemale triivinud. nüüd oleme pannud paika oma riigieelarve karmi kärbete kava, oleme surunud äh, riigi eelarve kulutused karmidesse piiridesse, see on tekitanud süngeid meeleolusid, kuid äh, me jätkame oma tegevust äh, eesmärgid silme ees, äh, seda ka seoses Euroopa poolaastaga ja finants- ja majanduspoliitikate kooskõlastamisega me oleme arutlenud omavahel kõikide Euroopa Liidu ettepanekute üle, sealhulgas ka uute maksude sisseviimise mõtte üle. oleme rääkinud ka täiendavatest omavahenditest ja sellest mõttest, kuid siinkohal ei piisa ainult komisjoni soovitustest maksupoliitika kooskõlastamise vahes peab, vahe, osas tuleb meil laiapõhjalisemaid arutelusid läbi viia. suur tänu, viimasena on sõva, sõna soovinud härra Mulder, kui on veel teisi, kes sõna soovivad, tehke seda, sellepärast et äh, vastasel juhul pärast härra Mulderit võtame me siis arutelu kokku. härra Mulder ütleb, et äh, jätan need kokkuvõtted teie teha aga tahtsin kommenteerida sedasama, millest rääkis proua Helga Trüppel. meil on väga suured vahed Euroopa Parlamendi liikmete ja liikmesriikide parlamentide vahel üheskoos, aga võime me otsustada, üheskoos ei saa me otsustada Euroopa Liidu kulude üle, me ei saa Euroopa Liidu omavahendite osas sõna sekka öelda ja kui me heidame pilgu minevikku, siis see on olnud kõige vastuolulisem teema üldse. ma arvan, et praegusel hetkel ei saa me leppida sellega, nagu oleme leppinud siiamaani, et äh, kaheksakümne neljandast aastat tagasi kehtib ühe liikmesriigi suhtes eritingimused ja et riik saab tagasi äh, makseid äh, kui on sellised äh, erandid, sellised eeskirjad, siis seda tuleks äh, rakendada kõikide liikmesriikide puhul äh, võrdselt. see oli üks asi, aga ähm, nüüd on jõustunud Lissaboni lepe, kus on selgelt välja öeldud, et Euroopa Liidul peavad olema oma vahendid ja Euroopa koostöö algusaegadest saadik on seda tõlgendatud liitu tõlgendatud kui Äh, liikmesriikide poolt panustatud äh, organisatsiooni, kuid äh, omavahendid peaksid olema midagi hoopis teistsugust, see asi tuleb täpsemalt ära määratleda, praegu on küsimus selguseta, Euroopa Parlamendi liikmed ei saa seda aru, Euroopa Komisjoni ametnike hulgas on umbes neli inimest, kes saavad sellest põhjani aru, meil on vaja uut süsteemi ja me peame pidama meeles seda, et Euroopa makse ei saa kehtestada äh, kuni üheksakümnenda aastani meie süsteem tõlgendas oma ressursse äh, maksude, äh, maksudest tulenevate ressurssidena ja äh, ma ei saa aru kõikidest nendest negatiivsetest kriitilistest nootest äh, Euroopa maksude äh, suhtes, me siin ei räägi tegelikult uutest Euroopa makse, maksudest, me räägime hoopis oma ressurssidest juba olemasolevate maksude põhjal. suur tänu! mulle tundub, et käes on aeg töö kokkuvõtmiseks, ega ma ei tahagi teha mingisuguseid järeldusi või vaid pakuksin eh, järgmise sammu välja, ilma sisulistesse aruteludesse praegu laskumata. me kõik mõistame ju seda, et eh, kõik on samas olukorras, me oleme laostunud. ja see on ju tegelikult eh, väga suur eelis, nimelt see sunnib meid olema julged ja, ja ettekujutlusvõimelised ja välja mõtlema asju uusi. me oleme täna olukorras, kus mõned riigid on natukene suuremates valudes kui teised ja vajavad teistepoolset abi. ja kogu selles õnnetuses äh, hakkab välja kujunema Euroopa perekond. ning me oleme seadnud endale eesmärgid osalt selleks, et paraneda sellest haigusest, teiseks aga selleks, et ette valmistada meie äh, elu tulevikus. küsimus on muidugi selles, kuidas äh, üheskoos kõige paremini äh, tööd korraldada. see oli tänase kohtumise äh, mõte ja suur tänu nende väga konkreetsete ja positiivsete ettepanekute eest, mille kolleegid on teinud. kuidas asjad hakkavad aga edasi nägema nüüd edaspidi? kahekümnendal aprillil esitab Euroopa Komisjon ehk järgmisel nädalal Euroopa Liidu eelarveprojekti aastaks kaks tuhat kaksteist. ma ei tea, milline see välja näeb. Kui ma teeksin ühe prognoosi, siis ma ütleksin, et tõus ilmselt eelarvel on umbes null ja osades eelarveridades võib-olla miinus üks Euroopa Parlamendi kolleegid siin nüüd muhelevad selle peale, aga vaatame, kes järgmine nädal naerab see selleks. väga paljudes parlamentides äh, räägitakse praegu samuti eelarvetest, äh, väga paljud äh, panevad kokku riiklikke arengukavasid ja stabiilsuskavasid ja pärast seda siis kahekümne üheksandal juunil esitab Euroopa Komisjon esimest korda osalt poolt oma ettepanekud äh, mitmeaastaseks äh, eelarveperioodiks Euroopa eelarve jaoks, uueks eelarveperioodiks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend ja sellel samal päeval esitab äh, ta ka ettepaneku tulude kohta. on neid, kes juba on rääkinud sellest, et millised on Euroopa Liidu tuluallikad. kes täna rahastab Euroopa Liidu eelarvet? Teie need maksud, mille osas teie langetate otsused, on need, mis rahastavad Euroopa Liidu eelarvet. ja see, mida tehakse suhteliselt äh, hägusates tingimustes, see ei ole meie tänane arutelu teema, kuid see on asi, mis eelmisel aastal tõusetus ja millest järgmisel aastal kindlasti räägitakse rohkem. ühesõnaga, kahekümne üheksandal juunil tehakse siis see plaan avalikuks. selle on välja pakkunud Euroopa Komisjon seda, et kuidas rahastatakse Euroopa poliitikaid, loomulikult eriti Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiat, aga ka teisi poliitikaid, arenguabiprogrammid, põllumajanduspoliitika ja nii edasi. sügisel hääletavad siis kõik parlamendid aastaeelarvete osas. samal ajal rahandusministrid tulles kokku ECOFINis ja ülemkogu, peaks siis juba olema saanud valmis detailse ülevaatega Euroopa poolaasta kohta. Euroopa Parlament on selleks ajaks ka oma seisukoha esitanud proua Peresi raporti kujul. proua Peres osales meie tänasel kohtumisel, kuulas ära teie seisukohad ja kindlasti võtab need ka arvesse ma eeldan, et kõikides liikmesriikides toimuvad äh, selle järgi siis arutelud valitsuse ja parlamendi vahel selle kohta, et äh, kuidas äh, iga valitsus kaasab parlamendi Euroopa poolaasta alusesse tegevusse. ma loodan vähemalt, ma eeldan seda, pressist on lugeda, et mõnedes liikmesriikides see juba ongi äh, hakanud pihta, kus täidesaatev räägib asja läbi ka seadusandliku võimuga. ühesõnaga, see peaks siis äh, aasta teisel poolel kõik toimuma hakkama. mul on jäänud mulje, et äh, teise poolaasta jooksul, sellel aastal, oleks kasulik see, kui me jälgiksime seda, mis toimub igas liikmesriigis, konkreetsemalt igas rahvusparlamendis, kuidas valmistatakse ette Euroopa poolaastat. ja esimene, mis sellest siis, sellest ülevaatest kasu peaks saama, on kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta esimene pool. kahe tuhande üheteistkümnenda aasta teine poolaasta käivitub siis Poola juhtimisel ja ma teeksin ettepaneku, et meie Poola kolleegidega lepiksime kokku, et kuidas me koos selle Äh, nii-öelda sündmuste jälgimise töö võiksime korraldada, kuidas koondada informatsiooni kõikidest riikidest, kõikidest rahvusparlamentidest, et me näeksime, kuidas siis liikmesriikides on korraldatud see asi ja kuidas parlamendid osalevad poolaastalases töös ja siis äh, aasta pärast hakkab aasta kaks tuhat kaksteist peale ja mulle tundub, et see küsimus, mis tuleb endale nüüd esitada, need on lihtsalt mõtted, mida ma siin tahaksin jagada, mille üle te võiksite mõelda. me peaksime mõtlema võimalusele, et järgmise aasta alguses oleks meil eh, tõsiselt eh, võetav kohtumine rahvusparlamentide esindajatega eelarvekomisjonidest ja rahanduskomisjonidest, et minna natukene äh, sügavamale oma mõttevahetuses, et me ei räägiks nii, nagu täna. Mm, ainult niimoodi üldistel teemadel selle menetluse kohta, vaid hakkaksime rääkima juba ka siis asja sisust, tuginedes siis nendele dokumentidele, mida Euroopa Komisjon on esitanud järgmise aasta alguseks et kuidas on äh, läinud selle esimese poolaastaga see kasvu-uuring, seesama, mis aasta alguses on esitatud, ja mille nad siis järgmise aasta jaanuaris peaksid uuesti esitama. jaanuaris äh, esitab komisjon omapoolsed majandusprognoosid ja hüpoteesid märtsikuu lõpus äh, leiab aset jällegi Euroopa Ülemkogu, kes paneb paika suured suunad ilmselt äh, eelneb sellele riiklik arutelu äh, kõikides liikmesriikides, kuid võib-olla meie võiksime ka kokku tulla niimoodi. ja siis juba Taani juhtimise all, ma vaatan siin otsa Folketingi esindajatele. Äh, võib-olla ka mõne teise, teises kontekstis, aga et meil tekiks mõtete vahetuse äh, hetk, et me saaksime üheskoos rääkida sellest, mida on öelnud Euroopa Komisjon ja et me tooksime oma debattidesse sisse ka Euroopa eelarve sisulised arutelud. paljud teist ütlesid ka täna, et kõik peavad tegema jõupingutusi, meie teeme jõupingutusi kodus, kuid on oluline, et Euroopa Parlament samuti Äh, teeks jõupingutusi kokkuhoiu tagamiseks Euroopa Liidu eelarves, see on täiesti normaalne, mida te ütlete, sest teie ju lõpuks rahastate seda. Teie rahandusministrid peavad kokku hoidma, meie ka. samas aga üritame meie, olles äh, eelarve kulutajad tagada selle, et rahastatakse tõesti tulevikupoliitikaid. oli palju neid, kes täna ütlesid, et äh, liiga pa-, liiga suur osa eelarvest läheb näiteks põllumajandusele. teised arvavad, et äh, teatud taristutele tuleks rohkem raha panna ja kulutada raha vähem teistes valdkondades. Teie rahandusministrid on seda samuti ka kõik öelnud. kuid küsimus on selles, et kas pärast seda arutelu oleks võimalik teha ka nii, et igaüks teist äh, eelarve aruteludes tooks sisse ka Euroopa mõõtme. Äh, sellepärast, et äh, on ju selge see, et enam ei ole kõik oma eelarvetes üksi, vaid arvestada tuleb ka nii-öelda Euroopa perekonda. ja meie Euroopa Parlamendis peaksime ka siis saama paremini arvesse võtta, võtta kohalikke seisukohta Äh, loomulikult lisaks äh, sellele õiglasele kasusaamise põhimõttele äh, tuleb mõista ka seda, et raha on meil vähe ja et kuidas saavutada see, et sellest oleks kõige rohkem kasu kõigile. taolise kohtumise me võiksime korraldada ja kui asi läheb õnneks, Äh, siis võib-olla kujunevad sellistest kohtumistest üks Euroopa poolaasta elemente ja, ja sellest algatuseks oleks, algatusest oleks kasu. Te ilmselt mõistate, et kogu selles asjas on Euroopa Parlamendi mure see, et me tahaksime olla kasulikud kõigi jaoks. ja kui me mõistame, et sellised kohtumised võivad osutuda kasulikuks, sellised iga-aastased kohtumised, vot siis sellest hetkest võiksime me samuti ära kasutada neid kohtumisi selleks, et omavahel rääkida eelarve mitmeaastasest raamistikust ja sellest, kuidas seda rahastatakse. teema, mille osas teil küll valitsuste kokkuleppe järgselt on ju ometigi viimane sõna ja mida rohkem me teeme juba algusest peale koostööd, seda suurem mõjuvõim on meil kindlasti lõpptulemuse üle. väga paljud kolleegidest täna rääkisid Euroopa eelarve rahastamisega seonduvatest probleemidest, täna rahastatakse neid liikmesriikide panustest, meie kolleeg Jan Mulder ütles, et Euroopa Parlamendil ei ole mitte midagi öelda Äh, meie tuluallikate kohta, aga ega teil ka ei ole midagi öelda, mitte keegi ei saa sellest eriti nagu rääkida. sest liikmesriikidele on lao-, seatud teatud kohustus teatud äh, summas panustada. selle osas küll toimub hääletus, kuid selle hääletus äh, on ju nii-öelda kätketud hääletus, nad peavad otsustama teatud summa osas jaatavalt selle summaga otsustavad suletud uste taga ministrid ja ametnikud, kes kasutavad igasuguseid valemeid ja, ja kulutavad äh, siis selle süsteemi selgituseks, ma ei tea, üheksa lehekülge ametlikus teadaannetes, see on täiesti absurdne olukord, kus mitte ükski äh, rahva poolt valitud äh, inimene ei saa täna Euroopas mõjutada seda, millist summat Äh, makstakse liikmesriikide pool, mitte ükski inimene, see on täiesti absurdne, niimoodi ei saa enam jätkata. ja vot sellistes küsimustes peame me äh, omavahel kindlasti läbi rääkima. Euroopa Liidu eelarve on suur ja maksab palju. Äh, teie olete need, kes selle kinni tasuvad. seni pole olnud avalikku arutelu nendes küsimustes. Nendest on Euroopa Parlamendis küll räägitud, kuid liikmesriikides mitte see teema on väikese arvu ekspertide kätesse jäetud ja see peab muutuma. pärast neid kriise, mille me läbi elanud, arvestades tänast olukorda kõikides liikmesriikidest, seda, et me peame kõik äh, oma püksirihma koomale tõmbama ja paremini kulutama vaeseid vahendeid, on seda vaja teha, me oleme kõik äh, kodanike ees vastutavad äh, nende poolt valitud, me peame tagama selle, et piskut kasutatakse õigesti ja et kogu seadusandlik menetlus ja otsuselangetusprotsess oleks läbipaistev ja tooks äh, lõpuks selliseid otsuseid, mille taga on ka rahvas. sel-, ja lõppotsus muidugi on teie kätes. Teie, äh, teil on öelda viimane sõna. nii palju sellest, kallid kolleegid. suur tänu, et osalesite äh, meie kohtumisel, see oli väga rikkalik arutelu ja teeksin ettepaneku, et hoiame sidet ja teeme seda võib-olla eesistumist, eesistumise aega, aja, eesistujariikide läbi ilusat õhtut ja, ja istung mulle teie ette!